tere hommikust kõigile, istung on avatud. esimene päevakorrapunkt täna on härra Coelho raport riigihangete strateegiapakett. esimesena saab sõna neljaks minutiks raportöör. senhor presidente senhora comissária biekowska aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud kolleegid. riigihangete reform on äh, tegelikult lõppenud juba neli aastat tagasi ja me oleme saanud äh, teada liikmesriikide raportitest, et mõned Euroopa reeglid toimivad hästi ja teised hästi. selleks, et siseturgu kaitsta, tuleb meil määratleda riigihangete uus strateegia niimoodi, et me tagaksime ka majanduskasvu, uued töökohad ja innovatsiooni. riigihanked on meie majanduse jaoks väga olulised, sellepärast et seal tehakse rohkem kui kaks miljardit investeeringuid ehm, aastas ja ehm, sellega eh, tegeleb eh, suur hulk eh, avalikke asutusi, neliteist protsenti SKP-st keskmiselt lähebki just riigihangete riigihangetele ja seetõttu peab riigihangete sektor töötama kvaliteetselt ning äh, see süsteem peab olema kvaliteetne ja kaasaegne. selles äh, raportis püütakse lahendada just nimelt neid probleeme. me nõustume Euroopa Komisjoni strateegiaga, kes on äh, teinud õigusloomeliste meedete ettepaneku selleks, et siseturgu tõhustada meil ei ole vaja uusi õigusakte, kuid meil on vaja hästi rakendada neid õigusakte ja neid meetmeid, mis praegu on olemas, selleks et me saaksime rohkem kasu olemasolevatest meetmetest. ja direktiivid, mis vastu võeti aastal kaks tuhat neliteist, on ju tegelikult samuti siseturgu reguleerivad instrumendid ja nende abil tuleks õhutada liikmesriike suuremale innovatsioonile, ringmajandusele ja äh, ka kestlikule ja kaasavale majandusele. liikmesriigid on direktiivi vastu võtnud või üle võtnud erineva kiirusega ja teatud liikmesriikide vastu on käimas rikkumismenetlus. palju kritiseeritakse ka seda, et riigihanke direktiivid on siiski liiga protektsionistlikud ning kõikidel ei ole ligipääsu, kõik ei saa esitada pakkumisi, seetõttu peaks süsteem olema läbipaistvam. päris tihti räägitakse ka sellest, et ennekõike ikkagi eelistatakse kõige madalamat hinda, mitte aga majanduslikult soodsamat pakkumist, ehk siis seda, et arvestatakse ka keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid tingimusi. iga kord, kui võimalik ja iga kord, kui õigustatud, tuleks ikkagi kasutada majanduslikult äh, soodsamat hinda ja mitte kõige madalama hinna kriteeriumit. see aitaks äh, VKE-sid ja ähm, aitaks ka stimuleerida majandust samuti tuleks äh, mõelda riigihangete registritele, sellele, et kogu riigihanke menetlus peaks olema digitaalne ja et tuleks rohkem, rohkem edendada innovatsiooni riigihanke turul tuleks äh, kogu aeg analüüsida andmeid, et näha, kes teevad pakkumisi ja kes osalevad. kogu menetlus, äh, mis tihti on ju piiriülene, peaks olema läbipaistev ja samuti tuleks pöörata tähelepanu äh, kolmandatele riikidele. meil on äh, olemas standardid, aga nad peaksid olema kõikides valdkondades äh, tugevamad. lõpuks tahaksin ma tänada kõiki, kes tegid minuga koostööd ja äh, eriti keskkonnaasjade komisjoni. ma leian, et tegemist on hea raportiga, mis on samm õiges suunas, mis aitab luua tõhusama, konkurentsivõimelisema siseturu äh, ja võtta arvesse kõigi sidusrühmi selles sektoris. samuti pööratakse tähelepanu sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele elementidele ja ma loodan, et kõik kolleegid töötavad selle nimel, et see raport läbi, et see raport vastu võtta. sest nii loome me töökohti ja kaitseme ühtlasi kodanike huvi, huve ja maksumaksja raha kasutatakse kõige tõhusamalt eh, ja kõigi ühistes huvides. aitäh teile ja sõna saab volinik Pienkovska. lugupeetud eh, president, lugupeetud eh, saadikud lugupeetud raportöör, tegemist on väga olulise teemaga. tänan teid, et see täna päevakorras on. Te kuulsite andmeid, mida raportöör esitas aga lisaks andmetele ja arvulistele väärtustele on riigihange ka selline instrument, mille abil teostada poliitikat ja me ei ole suutnud ära kasutada selle instrumendi täielikku potentsiaali. maksumaksjad ei saa siiski alati kõige paremat väärtust makstava raha eest, nad ei näe, et neile pakutaks parimaid avalikke teenuseid seetõttu otsustasime me eelmisel aastal, umbes aasta tagasi, novembris kaks tuhat seitseteist, võtta vastu riigihanke strateegiapaketi, sest me leiame, et meil tuleks muuta mõtteviisi riigihangete vallas. aga see ei ole uus õigusloomeline pakett, nagu te ka kuulsite, need on ikkagi vabatahtlikud meetmed, soovitused, ettepanekud, mõned uued ideed, loomulikult ka parimad tavad. seal kutsutakse üles suuremale partnerlusele, kuid ka sellele, et poliitikud võtaksid vastutuse. selle paketiga äh, püütakse juhtida poliitilisi debatte selleks, et kindlaks määrata prioriteedid ja pakkuda ka tööriistu nende prioriteetide, prioriteetide rakendamiseks. me leiame, et riigihange võib olla väga oluline ka Euroopa konkurentsivõime tõstmisel, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste probleemide lahendamisel, sest me teame ju, et meil on vaja rohkem energiatõhusaid äh, investeeringuid, mille abil saab edendada nii majanduskasvu kui innovatsiooni. eriti oluline on just nimelt majanduslikult soodsama pakkumise kasutamine, see peaks äh, põhinema kulutõhususel, nii et äh, avaliku sektori raha eest saaksid kodanikud ka parima tulemuse. aga nagu juba öeldi, on majanduslikult soodsaim tingimus midagi sellist, mis ei tähenda, et hind on kõige odavam ja seda ei saa kunagi liiga palju rõhutada. vaja on rõhutada, et Euroopa Liidu õigus ei nõua, et hind oleks kõige madalam, hind ei saa olla ainus kriteerium meie paketis on näidatud, kuidas need võimalused, mida riigihanke direktiivid, küllaltki uued direktiivid pakuvad, kuidas neid võimalusi saaks kasutada rohkem, et toetada laiemaid Euroopa poliitilisi eesmärke. seal on juhised, seal on rakendamisnõuanded komisjonilt ehk siis me teeme ettepaneku läbi viia teatud tegevused, kuid me pakume nendeks ka abi. pakett põhineb kuuel prioriteedil ja ma räägin neist lühidalt. kõigepealt tagada innovatiivse rohe- ja sotsiaalse hanke laiem kasutamine, teiseks professionaalsem hankimine, mis tähendab seda, et inimesed, kes hankeid läbi viivad, peavad olema selleks ka pädevad, siis äh, suurendada VKE-dele ligipääsu hanketurule, suurendada seda ligipääsu muidugi kõigile Euroopa ettevõtetele, kuid VKE-d on meie jaoks kõige tähtsamad, suurendada läbipaistvust äh, ja terviklikkust, anda paremad andmed, digitaalse ülemineku lihtsustamine, et äh, kõik toimuks digitaalselt ja parem koostöö erinevate asutuste vahel, et erinevad tasandid viiksid hanked läbi ühiselt. märtsis kiitis ülemkogu selle paketi heaks ja rõhutas ka seda, kui oluline on see pakett Euroopa konkurentsivõime jaoks. veebruaris kaks tuhat kaheksateist me arutasime seda paketti ka ECOFIN-i nõukogus, et näidata, kui oluline on hea riigihange riigieelarvetele. me teame, et riigihanke läbiviimist juba tõhustatakse ja see, kui riigiasutused töötavad pädevamalt, võib äh, aidata riigieelarvetest raha kokku hoida. ka regioonide komitee ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee on vastu võtnud oma arvamused ja seetõttu on mul hea meel, et Euroopa Parlament äh, täna viib lõpule selle institutsioonide vahelise tsükli ja võtab vastu algatusraporti mul on hea meel, et seda on tehtud pärast väga põhjalikku debatti, millesse on panustanud väga paljud parlamendiliikmed, ja seda debatti juhtis härra Coelho, ähm, kes on suurepärane raportöör ja tegi head koostööd variraportööridega. Te olete koostanud sellise raporti, mis äh, üldiselt ka vastab komisjoni ettepanekule, aga lisaks olete te siia lisanud omapoolseid äh, ettepanekuid, mille üle võiksime tulevikus mõelda. mul on hea meel näha, et parlament on üldiselt äh, konsensusele jõudnud ja et parlamendi arvamus üldiselt kattub komisjoni omaga on kolm või neli asja, millest siiski tahaksin rääkida. kõigepealt VKE-d. VKE-dest juba enne räägiti ja seda küsimust juba on rõhutatud, aga ma tahaksin kutsuda üles ettevaatusele ja öelda, et me ei tohiks olla liiga pessimistlikud selles osas, et VKE-d ei osale tihti riigihangetes. sest direktiivid võeti üle alles hiljuti ja ma arvan, et läheb aega, enne, kui vegaede olukord paraneb. hiljuti viisime läbi uurimuse, et uurida, miks vegaed praegu riigihangetes osaleda ei saa. teiseks, strateegilised hanked siin on liikmesriikide er, andmed väga erinevad. paljudes liikmesriikides võiks kvaliteedikriteeriumeid palju rohkem kasutada ma arvan, et on mõistlik rääkida sellest, et kõige madalam hind ei ole kohustuslik, aga see, et riigid sellega ka kaasa tuleks, on, ähm, nõuab aega ning samuti tuleks meil rohkem rääkida rohelistest hangetest ja, ja sotsiaalsetest hangetest ning seetõttu me koostamegi praegu juhiseid ja kogume parimaid tavast, et asutustel oleks äh, lihtsam äh, neid kriteeriume kasutada ma ei ole päriselt nõus sellega, mida raportis öeldakse digitaliseerumise kohta ja lõpuks tahaksin rääkida veel riigiasutuste professionaalsemaks muutmisest. kõigepealt eh, on vaja rohkem koostööd ja parima tava jagamist, sellega ma olen kindlasti nõus. meil on eh, e-pädevuste keskus, meil on eh, veebileht, kuhu on koondatud kõik juhised, kõik parimad tavad, mida me liikmesriikidelt saame ja me töötame ka välja Euroopa pädevuse raamistiku avaliku sektori hankijatele, et ähm, avaliku sektori hankijad saaksid aru, millised on need oskused ja pädevused, mis neil olemas peavad olema. suur tänu teile veel kord, et te selle teemaga tegelete. aitäh. nüüd Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel härra Pööge, üks minut. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid tõepoolest, riigihange ja riigihanke olulisus või dimensioon on midagi sellist, millest räägitakse ainult möödaminnes, kuid see on viga. täna oleme me olukorras, kus riigihanketurud kolmandatest riikides on Euroopa Liidu pakkujatele de facto suletud ja me peame tagama selle, et meil oleks parem ligipääs neile turgudele. volinik ka rääkis sellest VKE-del on nagunii väga palju probleeme, aga kui me räägime rahvusvahelisest dimensioonist, siis on neid probleeme veel rohkem ja me peame neisse probleemidesse suhtuma tõsiselt. kõige olulisem küsimus turulepääsu puhul on ilmselt mitmepoolsete lepingute sõlmimine, muuhulgas mitmepoolsete riigihanke lepingute sõlmimine, kuid lisaks sellele on turulepääs kolmandates riikides äh, Euroopa Liidule nagunii alati oluline küsimus ja sellega tuleks tegeleda ka kahepoolsetes äh, lepingutes, näiteks SETA leping või äh, meie leping Jaapaniga. Need on ju väga head näited, mida me võiksime kasutada pilootprojektidena tulevastel läbirääkimistel. ja lõpuks, kui me mõtleme riigihanke rahvusvahelisele mõõtmele siis äh, annab see võimaluse ka majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks Euroopas, aitäh! aitäh! nüüd äh, Keskkonnaasjade komisjoni nimel proua Valean. aga teda ei ole siin. mis tähendab seda, et me võime minna ähm, ülejäänud saadikute juurde ja kõigepealt saab Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna härra Schwab kaheks minutiks aitäh, lugupeetud president, volinikud, kallid kolleegid. nii nagu härra Pööge juba ütles, nii ka äh, mina rõõmustan selle üle, et rõhutatakse just nimelt rahvusvahelise kaubanduse tähtsust riigihangete puhul. Need äh, künnised, mis Euroopa Liidus on, on paika pandud äh, ju tänu äh, globaalsetele riigihanke lepetele, nii on see ka Saksamaal. on selge, et Euroopa majandus ei saa põhineda Euroopa enne lähenemisel, nagu väidab USA president. vastupidi, Euroopa majandusedu sõltub avatusest ja meie ettevõtjatel peaks olema võimalik äh, oodata samasugust avatust ka kolmandatelt riikidelt proua volinik, meil on vaja survestada rohkem kolmandaid riike, et nad saaksid aru, et ka nemad võiksid avada meile oma turud samal määral, nagu meie oleme avanud oma turu neile. ma tervitan seda raportit, mida me praegu arutame, sest seal öeldakse väga selgelt, et ei ole ühtegi põhjust, miks miks äh, peaks olema nii et, et viiskümmend viis protsenti liikmesriikide hankelepingutest läheb ikkagi äh, neile, kes pakkusid madalaimat äh, hinda. aastal kaks tuhat neliteist ju reformiti kogu süsteemi ja anti hankijatele väga palju teisi kriteeriume, mida neil on võimalik vaadata selleks, et saada majanduslikult soodsaim pakkumine ja seetõttu ma panen kõigile hankijatele Euroopas, mitte ainult Saksamaal, vaid kogu Euroopas südamele, et nad võiksid vaadata teisi kriteeriumeid, mida hankemenetluses on lubatud kasutada, et nad saaksid parima tulemuse, mitte lihtsalt kõige odavama pakkumise ja hiljem tekivad äh, ikkagi õiguslikud probleemid, kui neid kriteeriumeid ei kasutatud. nagu ütles proua volinik, on digitaliseerimine väga oluline ja seda ka riigihanke menetluses. Portugal on siin teejuhiks ja samuti on väga oluliseks küsimuseks äh, VKE-d, keda samuti aitab digitaliseerimine, aitäh! aitäh! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Tanti, kaks minutit. Signor Presidente, signora commissaria, kolleegi. kallid kolleegid, volinik, äh, seoses äh, avaliku hanke määruse ülevaatamisega soovime me kokku panna võimalikult head õigusraamistikku ning toetame suures osas komisjoni liikmesriigid ettepanekuid. Ehm, Paolo Coelho ja Mark Tarabella annavad põhjaliku ülevaate eh, sellest, kuidas toimivad praegused eh, ehm, normid Euroopa Liidus ning et ka annavad ülevaate probleemidest. tahaksin keskenduda kolmele punktile. kõigepealt peame jätkama kvaliteedinõuete eh, eh, toetamisega tihtipeale keskendutakse ainult madalale hinnale, see toob kaasa ebalojaalse konkurentsi ning eh, teiseks peame arvesse võtma ka seda, et Euroopa ettevõtted, sotsiaalsed ettevõtted moodustavad eh, kõigest nelikümmend viis protsenti kandidaatidest avaliku hanke juures. see eh, valmistab raskusi tegeliku kaalu saavutamiseks majanduses ning eh, samuti tuleb arvesse võtta ka seda, kuidas toetada koolitusega ja rahaliselt väikeettevõtteid hangetes osalemiseks. samuti peame muutma ka digitaliseerumisprotsessi kasutusvõimalusi avalikes hangetes. kasutada tuleb äh, lihtsustatud menetlust ja ka suuremat läbipaistvust. lõpetuseks sooviksin rääkida ka vastastikuse printsiibi äh, rahvusvaheliste hangete juures. meie äh, hanketuru avamine on näidanud, kui raske on Euroopa ettevõtetel osaleda hangetes kolmandates riikides. komisjon liikmesriigid peavad äh, seda olukorda parandama, kas või näiteks äh, rahvusvaheliste hangete instrumendi vastuvõtmisega äh, ning seda tuleks arutada võimalikult varsti ülemkogus. suur aitäh. järgmisena saab sõna äh, härra Matthews äh, ECR-ist, teda ma ei näe, aga sellega seoses annan sõna härra Selimovitšile Aldest. aitäh, härra president äh, ja aitäh ka teile, härra raportöör, selle suurepärase töö eest. riigihankesektori potentsiaal on kahtlemata äärmiselt suur, kakssada viiskümmend tuhat ähm, hankijat Euroopa Liidus kulutab igal aastal umbes neliteist protsenti SKP-st, see on äh, peaaegu kakssada miljardit euro, äh, eurot aastas. ja selle eest hangitakse kaupu ja teenuseid. kuid hoolimata sellest äh, suurest potentsiaalist tuleb tunnistada, et potentsiaali ei täideta, selleks on kolm põhjust esiteks on liikmesriigid hilinenud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta riigihanke direktiivide ülevõtmisega. mõned neist on äh, venitanud nii kaua, et komisjon on algatanud nende vastu rikkumismenetluse ning äh, kahjuks kahjustan ma, kahtlustan ma, et äh, nad jäävad ka, nad jäävad hiljaks ka siis, kui tuleb üle võtta e-hanke sätted teiseks, liikmesriikide asutused siseriiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil ei kasuta riigihanget strateegiliselt õigesti. seetõttu ma panengi neile südamele, et nad ei vaataks riigihanget kui lihtsalt mingisugust haldusülesannet, vaid ikkagi tööriista, mille abil edendada tarka, kaasavat ja innovatiivset majanduskasvu mille abil avada uusi turge ja luua uusi töökohti. ja kolmandaks, riigihanke spetsialistid vajavad väljaõpet. Need uued direktiivid tõepoolest on keerulised ja liikmesriigid peaksid ise organiseerima koolitusi, et hankespetsialistid saaksid nendest küsimustest paremini aru, näiteks ülikoolides võiks olla rohkem riigihanke õigusalaseid kursuseid. ja seetõttu ma ka tervitan kõiki neid meetmeid, mida siin on välja pakutud, kõike, mida komisjon on algatanud ja tuletan kõigile meelde, et tõhus riigihange tähendab seda, et maksumaksja raha kulutatakse Euroopa Liidus paremini, aitäh! aitäh ka teile. nüüd äh, roheliste nimel härra Šoltes, kaks minutit. Hvala za besedo. Äh, prvo seveda za odlično. aitäh kõigepealt äh, ma tänan raportööri ja õnnitlen teda suurepärase raporti puhul tõepoolest, riigihange võib olla suurepärane vahend äh, väga paljude eesmärkide saavutamiseks ja selles oli tegelikult ju ka riigihanke direktiivide vastuvõtmise mõte, seda äh, siis selleks, et mitte ainult arendada majandust, vaid ka kaitsta keskkonda, sotsiaalküsimusi, edendada tervishoidu ja võtta arvesse demograafilisi muudatusi. riigihankel on olnud mitmeid äh, väga positiivseid mõjusid, kuid ka mõned negatiivsed mõjud Euroopa Komisjon on välja arvutanud, et äh, riigihankega kaasneb korruptsiooni umbes kahe miljardi euro mahus ja see tähendab seda, et liikmesriigid peaksid otsustavalt tegutsema. on äh, selliseid valdkondi, kus äh, riigihange on pigem koormav, mitte ei anna eeliseid ja eriti puudutab see toiduainete sektorit. näiteks toit haiglates, toit koolides siin on palju probleeme ja need tuleks lahendada. kui me tahame tagada, et haiglates ja koolides ehk siis kõige haavatavamates äh, kohtades oleks parema toit, parema kvaliteediga toit, äh, siis on seda võimalik teha. inimesed peaksid saama paremat toitu, samal ajal tuleks äh, toitu vähem raisata, tuleks ähm, toitu toota kodule lähemal, tuleks arendada maapiirkondi ja luua uusi töökohti kõik need sammud on ka igati mõõdetavad. ja juhul, kui me riigihanke puhul võtame arvesse ainult kõige madalamat hinda või ennekõike kõige madalamat hinda, siis sellega näiteks toidu puhul me seame ohtu inimeste tervise. seetõttu peakski tegelikult kõige prioriteetsem küsimus olema teatud hangete puhul tervishoid ja kui me nendest meetmetest räägime, mis nüüd on välja pakutud, siis me peaksime väga tõsiselt mõtlema just nimelt toidu küsimusele ja mitte jätma seda riigihanke alt välja ega jätma välja tervishoidu, sest tervishoid on nii oluline. juhataja, kolleegidele teadmiseks, meil on tehniline probleem ja kuna meil on tehniline probleem ja ekraanid ei tööta õigesti, siis ei kuvata praegu ekraanil sõnasoovijate või järgmiste kõnelejate järjekorda õigesti. tehnikud lahendavad praegu seda probleemi, ma ütlen teile seda selleks, et te saaksite aru, mis toimub ja ei, ei saaks valesti aru. nüüd aga sõna härra Ferreirale. aitäh, lugupeetud president riigihanke direktiivid on väga oluliseks instrumendiks, mille abil liikmesriigid saavad kaitsta ja edendada oma turgusid, saavad äh, edendada kohalikku tootmist ja ühtlasi kaitsta keskkonda äh, ning äh, panna rõhku sotsiaalsetele faktoritele. meil on võimalik arvesse võtta nende direktiivide abil erinevaid aspekte, kuid praktikas seda tihti ei tehta direktiividega on äh, ette nähtud ka teatud, äh, äh, on ette nähtud see, et konkurentsi siseturul ei tohiks piirata. ja siseturule või ühisturule pääsevad praegu ka mitmed suured hargmaised ettevõtjad ja need tulemused, mis me oleme uute direktiividega saanud, ei ole veel täiesti rahuldavad. meil meil on vaja riigihanke sektorit kaitsta ja on vaja kaitsta neid sektoreid, mida on järjest ähm, erastatud. suur tänu, härra Schwab tahab esitada sinise kaardi küsimust tahaksite härra Ferreirale küsimuse esitada. härra Schwab, te juba rääkisite oma fraktsiooni nimel. nii et äh, ma hindaksin kõrgelt äh, seda, kui te loobuksite oma sinise kaardi küsimusest äh, ning annaksite selle võimaluse teistele kolleegidele, kes ei ole veel sõna saanud. aga kui te jääda siiski kindlaks oma sinise kaardi küsimuse juurde, ähm, soovite siiski? ahah, härra Ferreira on valmis vastama, nii et palun, palun, härra Schwab suur tänu, lugupeetud juhataja, härra Ferreira rääkis meile üsnagi meeleolukalt rahvusvahelistest ettevõtetest, hargmaistest ettevõtetest, kes kõik sellest kasu saavad, nüüd te olete läbi lugenud avaliku hanke direktiivid ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta uuendused. mis te sellest arvate ja, ja mis asi on teie arvates konkurentsi aluseks, kui teie arvates praegusel hetkel sellest konkurentsikriteeriumitest ei lähtuta? jah, teen lühidalt. ma rääkisin tõesti kogu direktiivist kahe tuhande neljateistkümnenda aasta uuendustest, aga see on retoorika kõik, ainult ilusad sõnad, nagu sageli on Euroopa Liidu õigusega kuna tegelikult äh, äh, on kõik need meetmed mõeldud ikkagi selleks, et suurte ettevõtete elu kergemaks teha, nemad on domineerival positsioonil sellel turul. ärge unustage seda, et äh, samal ajal avalikke teenuseid õõnestatakse ja nii edasi ja nii edasi ja ka tervishoiusektoris lähevad asjad halvemini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 avalike hangetega, riigihangetega tegelema teistmoodi, nii et maksurahad jääksid ikka kohalikku piirkonda, looksid töökohti ja tagaksid investeeringuid. tavalised eeskirjad on tähendanud seda, et suured ettevõtted said kõik riik, suured riigihankelepingud endale ja äh, väikesed ettevõtted, kohalikud ettevõtted on konkurentsist välja surutud. minu enda piirkonnas oli uus gaasihooldusteenuste pakkuja, selline, mille kontor oli Liverpoolis, nagu ei oleks meil enam kvaliteetseid kohapealseid tegijaid, suurettevõtted võtavad kõik endale ja ei jäta midagi teistele. hankereegleid tuleb muuta selleks, et olukord muutuks ning äh, Prestoni kohalik omavalitsus näitab, kuidas seda tuleb teha. meil on, me lähtume lepingute andmisel kohalikkuse põhimõttest, anname ettevõtete, kohalikele ettevõtetele raha ja kanname hoolt selle eest, et äh, iga kasutatud raha eest kuuskümmend sent, äh, naela eest kuuskümmend senti kasutatakse kohalikult. ja enne seda ainult äh, üks kahekümnest naelast jäi Prestoni piirkonda kõigil on parem, kui äh, kasutatakse kohalikke teenusepakkujaid ja minu enda kohalikus omavalitsuses tehtud töö näitab, et kui meil on samad, äh, samast kogukonnast pärit inimesed, kes teostavad hooldusteenuseid, äh, siis on asjad palju paremini kohalikud omavalitsused saavad nüüd mõelda teistmoodi oma hankega seoses ja kanda hoolt selle eest, et raha jääb kohalikesse ettevõtetesse, väikeettevõtetesse, väikestesse ettevõtetesse ning sellisel juhul ei olegi äh, need äh, ebakindlad ajad, mis on tulekul, äh, nii hirmutavad. proua Krapini tahab esitada teile sinise kaardi küsimust, palun, olete valmis vastama? jah, väga tore, proua Krapini, palun. suur tänu, lugupeetud kolleeg, olen nõus kõige sellega, mida te ütlesite, tõsi, aga kas te mitte ei arva, et riigihanked mis äh, suurettevõte äh,, suurettevõtted konkureerivad ainult äh, hinna poolest ja pärast teised kannatavad selle all. härra Akker, kas olete valmis vastama? tõesti, tõsi Äh, sellisel moel äh, kvaliteet halvenebki, Prestoni kogemus on aga selline, et kui lepingud jäävad kohalikule tasandile ja kohalik, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetesse, siis äh, raha investeeritakse koha peal, makstakse kohalikele inimestele palkadena ja keskpikas perspektiivis on see kasulik, ma arvan, et eeskirju tuleb muuta, et raha jääks nii palju kui võimalik koha peale ning aitaks kohalikule majandustegevusele kaasa suur tänu ja nüüd saab järgmisena sõna. enne kui ma järgmisele kõneleja sõnale sõna annan, tegelikult kordaksin üle, mida varem juba ütlesin, meie elektroonilised elektrooniline kõnelejate nimekiri ei tööta praegu, meil on väike tehniline probleem ja niikaua, kui tehnikud seda parandada, parandavad, palun ärge vaadake neid ekraane. ja annan nüüd sõna ENF fraktsiooni nimel proua Trošinskile, palun. üks minut on teil kõne aega suur tänu, lugupeetud juhataja, läbipaistvus ning mõningate käitumiseeskirjade austamine riigihanke strateegiaga seoses on iseenesestmõistetav ja äh, peab olema meie poolt ka loogiline toetus, tekstist lähtuvalt äh, me tahame läbipaistvust, läbipaistvust seotakse ka teiste äh, suunistega, mis ei ole nii mõistev riigituru äh, avamine kolmandatele riikidele näiteks äh, võib seada ohku meie sõltumatuse ja suveräänsuse, on tõsine oht. Äh, selliseid kriteeriumeid peavad riigid saama ise välja töötada. see on tõsine probleem seoses ultraliberaalidega, kes Euroopat juhivad ning äh, riik, rahvusriigi kaitsjatega. meie tahame ausaid eesmärke, teie aga tahate kasutada äh, riigihankeidki ära selleks, et oma piirideta projekti edendada. meie jaoks on tegemist strateegiliste huvidega äh, ja seetõttu tuleb eelistada ka kohapealset pakkumist ning me oleme valmis sellele tekstile vastu hääletama suur tänu, nüüd oleme siis äh, fraktsioonide nimel kõnelejate nimekirjaga ühele poole jõudnud, ütleb äh, härra juhataja ja sõna saab härra Onjats, mitte fraktsioonilise kuulusega liikmete nimel. kuulan teid siin ja paistab, et äh, riigihanked on meie kõigi jaoks üks väga suur küsimus. tegelikult äh, riigiametnikud on kulutanud äh, teiste inimeste raha. see ei ole hea. kulutada tuleks äh, ikkagi oma raha selle peale, milleks sinul vaja on raha kulutada. ja kui nii ei tehta, siis rahasid ei kasutata hästi kui riiki ei ole vaja mingis valdkonnas, siis tuleks riik sellest valdkonnast eraldada. vastasel korral on, seisame silmitsi probleemiga ebaausad riigiametnikud, korruptsiooni ei saa keegi välja juurida, riik, kui kasutada riigihankeid ja kui lähtuda madalamast hinnast. madalama hinnaga puhul on loomulikult äh, kerge asju kontrollida, aga kui rakendatakse sotsiaalseid kriteeriumeid, siis selgub, et ainult üks Äh, inimene vastab sotsiaalsetele kriteeriumitele, aga kohaliku ametniku või riigiametniku silmis on nimelt tema enda pereliige äh, või tuttav. proua Niibler, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid üks äh, punkt sellest suurepärasest härra Kaljo raportist, mis on väga oluline. üks pakkumine tõusis kahe tuhande kuuendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani kolmandiku võrra. ühe pakkujaga riigihangete arv tõu-, kasvas nii palju, nii et üks kolmandik ähm, riigihangetest on ainult ühe pakkujaga. miks see nii on? paistab, et äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on riigihanked siiski liiga suureks äh, halduskoormaks, et osaleda. ja siin äh, taheti kasutada ära Euroopa-ülesuse lähenemist ja, ja tõesti, riigihankeid on palju kogu Euroopas, aga kui samas on väga vähe kohalikke ettevõtteid, kes nendes hangetes osaleda saavad, kas siis on üldse vaja seda Euroopa ülest lähenemist? riigihangetega seoses tuleb äh, rõhutada ka seda, et seda on äh, suureks koormaks neile, kes lepingut taotlevad ning mul on väga hea meel, et kui me hakkame üle vaatama riigihanke Äh, eeskirju, siis võib-olla võiksime vaadata lävendid üle, see on tõesti iseenesest väga hea tööriist, meil on vaja läbipaistvust, meil on vaja õiglast konkurentsi seoses riigihangetega, aga see ei ole normaalne, kui üks kolmandik kõikidest hanketest on sellised, kus võib-olla isegi ühtegi pakkumist ei saa või, või ja see tähendab seda, et meil on vaja äh, uusi suuniseid muidu olemegi sunnitud näiteks minu, minu piirkonnas Baierimaal koolide esitamiseks Küproselt või kuskilt kaugemalt äh, pakkujaid tooma. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Rüüsija. suur tänu, lugupeetud juhataja, kõigepealt tahaksin tänada raportööri, tahaksin tänada vareraportööri Mark Tarabellat tehtud töö eest. jah, me teame kõik, et riigihanked on Euroopa majanduses olulised, neliteist protsenti meie äh, sisemajanduse kogutoodangust ja, ja äh, me ei peaks lahkuma ainult kasumi põhimõttest äh, ja, ja rahast viimase paketiga kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, mida paraku liikmesriigid ei kasuta piisavalt me peame mõtlema äh, paindlikkusele, mida see pakub ja me peame välja töötama kriteeriumid, mis oleksid teistsugused kui ainult hinnaküsimus, nagu näiteks sotsiaalne, äh, sotsiaalsed kriteeriumid, keskkonnakriteeriumid, äh, kui me hindame pakkumisi. samuti tuleb paremini teavitada neid, kes hangetes osalevad, levitada rohkem infot, et see süsteem oleks parem ning kestvam suur tänu, proua Rozier. härra Kölmel, palun, üks minut. suur tänu, juhataja. avalikud hanked on äärmiselt äh, tundlik äh, teema ja riik peab alati näitama, et äh, maksumaksja raha kasutatakse läbimõeldult ja asjad peavad olema korras, tuleb tagada õige tasakaal ning äh, kodanikud peavad saama olla kindlad selles, et nemad teavad, kuidas äh, riik nende raha kasutab. ehk siis läbipaistvuski on väga oluline nii et riigihanke menetlus peab olema tagatud nii, et kõik kodanikud äh, saaksid sellest aru, kõik ettevõtted saaksid sellest aru ning kõik saaksid seda jälgida. edu saavutame ainult siis, kui need menetlused on nii vähe bürokraatlikud kui vähegi võimalik proua Niiblergi viitas sellele, et ei sobi kõigile ühesugune lähenemine. meie menetlus peab olema nii lihtne kui võimalik, vastasel korral lööme palli oma väravasse ja on vähe neid ettevõtteid, kes kõikidele tingimustele vastavad mõelgem siis selle peale, kas lävendeid võiks mõningates sektorites muuta, et äh, bürokraatiat vähendada. suur tänu ja härra Eickhout, palun äh, poolteist minutit. suur tänu, juhataja. suur tänu ka raportöörile selle raporti eest me kõik oleme teadlikud sellest, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta avalike hangete äh, süsteemi ülevaatamine tõi kaasa palju positiivseid asjaolusid, aga Hollandis on see tekitanud äh, ka juba uusi probleeme. sellepärast, et hoolekandeteenused, kohaliku tasandi hoolekandeteenused, mille eest antakse hoogud äh, koha, kogukondade tasandil, on nüüd muutunud problemaatiliseks. paljud kogukonnad siis teostades hankeid, lähtuvad kõikidest nendest bürokraatlikest põhimõtetest ning hanke-eeskirjadest, et, et tegelikult jääb sisu tähelepanu alt kõrvale. ka seda tuleb arvesse võtta. mõningad minu ähm, kolleegid äh, on esitanud juba Euroopa Komisjonile selle kohta küsimusi aga tahaksin siiski ka praegu kuulda vastust kahele küsimusele, kas olete valmis liikmesriikidele anda rohkem manööverdamisruume, et nad saaksid äh, eeskirjadest äh, kohaliku hoolekandega seoses äh, negatiivsed, negatiivsed mõju kandvad eeskirjad kõrvaldada ja kas olete valmis kaaluma sotsiaalsete teenuste arvessevõtmist selles direktiivis. suur tänu, mul on teile hea uudis nüüd siis meie ekraanid jällegi töötavad ja nimekiri ekraanidel on õige, järgmisena saab sõna, oleks pidanud saama sõna härra Pretzel, aga teda ei ole siin saalis. ma ei tea, mis täna on juhtunud, väga palju inimesi on puudu, aga seetõttu saab sõna härra Sarjanopoulos, palun. suur tänu. avalikud hanked on riigi vara kasutamine ära eraettevõtete poolt ning Euroopa ning rahvusvahelisel areenil on terve rida monopole. tegelikult on olukord üsna skandaalne ja seetõttu Euroopa Liidu äh, strateegia avada riigihanked äh, rahvusvaheliselt ning ähm, kasutada protektsionistlikke kriteeriume teenivad ainult äh, nende monopolide huve see, mis Kreekas on aset leidnud, on otse kui tsunami kõik asjad erastatakse, lennujaamad, sadamad, praamid, energiakaevandused, vesi, rannad, sõjaväelaagrid, tervishoid, haridus, kõik on andnud välismaalase, antud välismaalaste kätte põhimõtteliselt terve riik on valitsuse poolt antud ära investoritele ja ja tegelikult rahvas on verd higistanud ning nüüd nad peavad maksma kaks korda. ja ainus äh, moodus, äh, kuidas inimesed saaksid äh, kuidagi ots otsaga kokku tulla, on see, kui kogu see vara oleks avalik vara ning töötajatel oleks kontroll selle üle. suur tänu ja härra Scheinfeld, kaks minutit, palun. panie przewodniczący! rozmawiamy. suur tänu, juhataja. räägime täna teemast, mis on põhimõtteliselt oluline. see ei ole oluline mitte ainult meie suure tööturu jaoks, vaid ähm, oluline ka pidades silmas seda, kui suurtest summadest me siin räägime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivi pole piisavalt jõustatud, aga nüüd tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele probleemidele. peamiselt lähtutakse hinnakriteeriumist. madalama hinnakriteeriumi asemel tuleks arvesse võtta ka teisi kriteeriume, nagu näiteks kvaliteet. samuti tuleb äh, arvesse võtta kogu projekti või teenuse elutsüklit, mitte ainult äh, esimest etappi. ka arengutempo äh, ning uue tehnoloogia, tehnoloogia kasutamise võimalused peaksid olema kriteeriumite hulgas. riigihanked ei peaks mitte ainult mõjutama, vaid stimuleerima tehnoloogia arengut. bürokraatiat tuleks iga hinna eest vähendada, paindlikkust süsteemis tuleks suurendada ettevõtetel peaks olema võimalus muutustega kohaneda. ka töid ellu viies peaks olema see kohanemine võimalik. näiteks äh, tänases maailmas ei ole tööjõudu nii palju, seetõttu on tööjõukulud äh, kõrgemad. ressursid ressursside hind, äh, materjalide hind kasvab kuid äh, kui on piisav äh, paindlikkus, äh, siis ei ole sellest probleemi. praegu aga paljud ettevõtted lihtsalt ei taha osaleda enam hangetes. Nad loobuvad, meil on vaja parem sümmeetriat juurdepääsu vahel Euroopa hangete turule ning meie juurdepääsule kolmandate riikide hangete turule Micro, please. kõnelejal pole mikrofoni. suur aitäh. tänane raport kujundab välja strateegia, mille liikmesriigid võivad kasutusele võtta, et garanteerida süsteemi olemasolu, mis äh, Äh, lubaks avalikul hankel koos tehnoloogiaga edasi areneda. see tähendab, et äh, hankesüsteem oleks äh, ligipääsetavam kodanikele, ettevõtetele ja valitsusüksustele. praegune raport töötab välja e-hankesüsteemi, mis lihtsustab läbipaistvust ning ühtlasi äh, paneb ka paika eh, platvormi, mis tähendab seda, et Euroopa standarditest peetakse paremini kinni. rakendamine on äärmiselt oluline. Malta on eh, juba kasutusele võtnud Euroopa seadused avaliku hanke osas enne teisi liikmesriike. teen üleskutse kõigile liikmesriikidele eh, kasutada äh, direktiivi täies mahus ja võtta see üle. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Funtulis üheks minutiks. riigihangete, hanked liikmesriik, mõneti mõnes liikmesriigis on olnud avat-, on olnud äh, paranematu haav juba pikka aega ning Euroopa Liit pole ka käitunud äh, nii, nagu oleks pidanud me peame uuesti sõnastama avaliku hanke põhimõtte, meil on vaja rohkem eh, avatust, läbipaistvust, vähem bürokraatiat, avalik huvi peab olema oluline kriteerium. kuid eh, ma arvan, et, eh, et odavaim pakkumine peaks endiselt olema oluline kriteerium meil peaks olema ka võimalus äh, jätta viimane sõna riigile äh, avaliku hanke puhul äh, ja peame kontrollima, et tegemist ei oleks korruptsioonijuhtumitega, nagu oleks, nagu on juhtunud mitmetes liikmesriikides, selle vastu tuleb võidelda, me ei saa lubada, et mõned toob, topivad rahataskuid täis teiste arvelt. suur aitäh, proua Grappini, proua volinik, kallid kolleegid, on väga hea, et äh, Euroopa Parlamendis äh, on vastu võetud raport, on hea, et me analüüsime ka riigihangete tingimuste küsimus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ma ei olnud ma selle direktiiviga eriti rahul ja mul oli õigus, leian, et see oli pisut üldsõnaline ning see jätab ka äh, ruumi erinevatele tõlgendustele liikmesriikides. ma ei oska praegusel hetkel öelda, kuidas mõningaid probleeme lahendada, näiteks äh, kaebuste esitamine, see pikendab äh, märkimisväärselt investeeringute kasutusele võtmist, meil ei ole selgeid definitsioone selle kohta, kes võib kaebuse esitada, kui näiteks äh, pood ei või äh, esitada kaebust mingisuguse taristu kohta ning äh, öeldakse, et kolmandik hangetest ei, hange võitjatest ei paku madalaimat hinda. korruptsioonijuhtumid tuleb algusest peale välja jätta. suur aitäh ning see toob meid Äh, äh, registreeritud kõnelejate nimekirja lõppu, nüüd äh, vaba mikrofoni voor, neid siin seitse kõnelejat saab sõna, kõigepealt härra Dorfmann, üheks minutiks. suur aitäh, härra president. suur aitäh raportöörile ja raporti eest ma äh, jälgisin seda, selle raporti koostamist tähelepanelikult. Äh, siin on palju küsimusi, mis esile kerkivad, näiteks toitlustamine haiglates, lasteaedades ning äh, kodanikud soovivad kohalikke tooteid tarvitada ning absurdne on see, et või kohaliku võimu esindajad peavad äh, toiduained tellima Euroopa teisest otsast, see on naeruväärne. arvan, et just sellistes äh, konkreetsetel juhtumitel nagu toitlustamine äh, koolides ja haiglates peaks tähendama seda, et, et toiduained ostetakse koha pealt kohalikelt tootjatelt ning äh, oluline äh, on, et oleks võimalik osta tooteid koha pealt. järgmisena saab sõna kolleeg Palmer. ja palun, äh, palun publikut, et te ei aplodeeriks, ärge väljendage oma nõusolekut või vastumeelt. suur aitäh. olen nõus paljuga sellest, mida täna hommikul öeldi selle kohta, et mm, hanked oleks äh, lihtsamini ligipääsetavad vabaühendustele ja äh, väikeettevõtetele, kuid tahaksin rääkida kaasaegsest orjapidamisest. Äh, seda tuleb juurde üle terve Euroopa Liidu, ka minu kodumaal sada kolmkümmend kuus tuhat inimest äh, on olnud kaasaegse orjapidamise ohvrid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, on skandaalne, kui äh, seda äh, on lubanud ka riigi raha avaliku hanke, hanke tingimustes me peame ründama moodsat kaasaegset orjapidamist näiteks peaks poliitilised parteid alla kirjutama hartale orjapidamise vastu, nagu seda juht-, see toimub Suurbritannias. kui eh, nii juhtuks, kui seda tehtaks, siis pole sellistel orjapidajatel kuskile peitule minna. järgmisena saab sõna härra Matthews üheks minutiks. aitäh, et andsite mulle sõna selles olulises küsimuses. kui tegemist on riigihankega, siis eh, populaarsed äh, suurettevõtted, kuid äh, väike on ilus, väikeettevõtted võivad olla tõhusamad äh, ning ka tihtipeale odavamad kui nende konkurendid. õnnetuseks aga väikeettevõtteid jäetakse kõrvale riigihanke konkurentsist ja sellega seoses ma toetan raportit, mis üritab seda probleemi lahendada, peame aga minema veelgi kaugemale. minu kodukohas äh, on äh, probleem selles, et äh, eh, maksetega hilinetakse, bürokraatiat on liiga palju eh, selleks juba, et hanget võita ja ka, et raha tasu saada pärast töö tegemist. väike on ilus ja väikeste eelistamine on positiivne kohalikule tasandile ja ka valitsusele, aitäh. suur aitäh. järgmisena saab sõna härra Epissidios. suur aitäh. iga liikmesriik äh, annab äh, riigihangete lepingu erinevatele ettevõtetele, suurtele ja väikestele, see aitab arendada äh, <clears throat> kohalikku majandust, see on suunatud paljudesse valdkondadesse, taristute ülesehitamisse ning sellega <clears throat> seoses üritab valitsus äh, sisse viia <clears throat> oma, äh, oma kohalike Eh, üritab kohalikul tasandil majandust arendada, kui ta ei ole välja eh, müünud seda õigust, nagu seda Kreeka valitsus tegi, kes andis kõik eh, hanked müüs välisfirmadele. seoses protektsionismiga on kolmandad riigid takistanud Euroopa ettevõtetel hangetel osaleda, kui soovime tasakaalustatud õiglast äh, lähenemist, siis peavad Euroopa riigid kasutama olemasolevate reeglite olemasolu, et mis on nüüd muutunud. järgmine kõneleja, suur aitäh, president, volinik, kallid kolleegid, avalik hange on võtmetähtsusega selleks, et äh, ühiskond toimiks, eriti kohalikul tasandil. me tervitame äh, komisjoni algatust, mis on välja töötanud kuus selget prioriteeti äh, avaliku hankega seotud menetlused peavad olema selged ja lihtsasti mõistetavad. sellega seoses ma toetan lihtsustamisprotsesse. meil on äh, vaja kasutada uusi tehnoloogiaid, et oleks olemas ka e-hanke võimalus, mida saaks äh, veebis kasutada, samuti peavad olema, olema selged äh, hankekriteeriumid. Äh, sinna tuleb lisada ka muid aspekte, mitte ainult hinnapõhiseid. suur aitäh. järgmisena saab sõna härra Marias üheks minutiks. suur aitäh teile, härra president kakssada viiskümmend tuhat äh, kohalikku omavalitsust äh, kuulutavad välja hankeid teenuste ja äh, tööde läbiviimiseks, see on tohutu osa SKP-st, suur osa maksumaksjate rahast, nagu te isegi aru saate, on näha, et kus on tegu avaliku hankega, on palju skandaale, see peaks äh, garanteerima uute töökohtade loomise, see peaks panustama ka äh, riigipõhiste strateegiate arengut, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte, VKE-d äh, on võitnud kõigest nelikümmend viis protsenti hangetest, viiskümmend viis protsenti on aluseks olnud madalaim hind, aga see ei garanteeri ehm, tõhusa töö läbiviimist eh, ning eh, rahv-, eh, üleilmastumine on avanud Euroopa turud, tekitanud meile probleeme, nagu seda TTIP puhul näha on, teised riigid hoiavad oma turud kinni, meil on vaja eelistada kohalikku tasandit, et suurendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, aitäh! suur aitäh! järgmisena saab sõna härra Strojevski üheks minutiks, tema on viimane vaba mikrofoni vooru kõneleja. suur aitäh. ma pean tunnistama, et ma toetan avaliku äh, raha kulu, ma ei toeta alati raha, avaliku raha kulutamist avalikes äh, hangetes. ma olen ka selle vastu, et avalikud institutsioonid nagu kohalik omavalitsus äh, võiks äh, vabalt äh, majandustegevust läbi viia. arvan, et äh, selliseid institutsioone peaks e-, e-, spetsiifiliselt jälgitama ning ma tahaksin nüüd avaldada kiitust härra Koeljule, ta on väga tubli töö ära teinud. meil on kaks aspekti, mida arvesse võtta avaliku hanke edasisel arengul, kõigepealt õiguslik raamistik ning teiseks menetluse käik iseenesest, sest just see viimane muutub aina keerulisemaks. suur aitäh teile. ning see toob meid äh, vaba mikrofoni vooru lõppu, nüüd saab sõna proua volinik. Äh, tegemist on äärmiselt olulise temaatikaga ning ma tahaksin taas kord äh, korra rõhutada seda, et põhjus, miks me selle paketi otsustasime vastu võtta, ei olnud see, et meil oleks olnud äh, halvad seadused, see oli uus ja värske, kuid meie leiame, et see on ja see on ka hea, kuid halb on olnud rakendamine. Äh, seda ei ole hästi üle võetud, paljud ütlevad, et äh, süsteem pole piisavalt paindlik ja tegelikult on meil väga palju manööverdamisruumi selle seadusega seoses, seadusi tuleb loomulikult täita, kuid samas annab see piisavalt ehm, manööverdamisruumi ka näiteks sotsiaalse aspekti kasutamiseks. samuti on olemas eh, sotsiaalsete kriteeriumite arvesse võtmiseks ning eh, selles eh, osas valmistame ette ka suuniseid sotsiaalsete aspektide arendamiseks avalikus hankes. samuti Äh, toetame ähm, hankesüsteemi ähm, digitaliseerimist, see ait-, peaks ähm, aitama suurendada läbipaistvust äh, näiteks hilinenud maksete puhul. teisest küljest äh, see peab areneda lõputult, sest oleme liikmesriikides näinud, et digitaliseerimisprotsess aitab kaasada rohkem VKE-sid protsessi samas äh, muidugi ainult vähesed liikmesriigid on sellise võimaluse ette näinud. komisjon aga äh, soovib äh, sellist protsessi kasutada kogu riigihanke tsükli vältel. paljud teised rääkisid oh, sellest, kui oluline on kohalikku tasandit toetada. ma mõistan seda, mul on sellega seoses palju kogemusi. võin öelda, et tegemist ei ole Euroopa seadusega, mis on tohutu koorem. tegelikult on äh, Eh, probleeme mujal. Eh, probleem on ülevõtmisprotsessiga, see on tõesti tõsine probleem üle eh, terve Euroopa, sellega seoses otsustasime, praegusel hetkel ei ole aeg mõelda seadusmuudatuste peale, kuid praegune loodav partnerlus ja suunised Eh, tihtipeale lihtsalt hirmust inimesed ei võta vastu õigeid otsuseid, sest neil, nad ei, neile tundub, et neil pole piisavalt oskuseid. Eh, ning samuti ka direktiivi hilinenud ülevõtmine on, on eh, suur probleem, statistika puudus näiteks on suur Saksamaal, sest ülevõtmisprotsess on väga aeglane olnud, seega meil pole andmeid selle kohta, kuidas see koha peal toimib. aga lõpetuseks sooviksin lisada seda, et pärast äh, vastuvõtmist äh, oleme võtnud vastu ka ex-ante äh, instrumendid, mis on ka, mis aitab kohaliku tasandi juhtimisüksustel kasutada, võtta neid reegleid paremini üle. oleme jaganud häid, head, häid tavasid, oleme avaldanud ka oma innovatsioonisuunised ning nagu ma teile ütlesin, järgmised on äh, juba äh, sotsiaalküsimustega äh, seotud, ma, minu jaoks on see oluline teema ning kavatsen seda jätkata, seda arutelu teiega, sest leian, et see teema on seda väärt. suur aitäh. sellega on see arutelu lõppunud, õigemini lõpetab arutelu härra Koilju, suur aitäh teile, härra president, ma sooviksin tänada äh, volinikku tema sõnavõtu eest ja ma tahaks kõigepealt äh, tulla tagasi tema viimaste sõnade juurde. praegu on selge äh, et peame kohaldama Euroopa peame kohaldama oma õigussüsteeme uue direktiiviga, mille ülevõtmine on olnud probleem, me ei saa, äh, me ei saa edasi liikuda, kui me nõue liikmesriikides, et äh, kui me nõue liikmesriikidelt, et nad äh, et nad kohaldaksid direktiivi võimalikult kiiresti. kolm märkust veel, ärgem unustagem, et praegu on oluline keerata äh, võidelda korruptsiooni vastu, meil on vaja õiglast konkurentsi, meil on vaja selliseid instrumente, mis aitavad äh, ökoloogilise ja ringmajanduse juurde, meil on vaja jätkusuutliku ja kaasava majanduseni jõuda ning äh, meil on vaja arvesse võtta ka sotsiaalseid kriteeriumeid. teiseks, äh, mure VKE-de pärast, arvan, et enamus sõnavõttudest mm -hmm Eh, ning lõpetuseks tahtsin öelda, eh, rääkida ka digitaliseerumisest, see ei ole mitte ainult selleks oluline, et protsesse kiirendada, vaid eh, oluline on ka selleks, et suurendada läbipaistvust, arvan, et me kõik tunnetame seda ning see aitaks meil ka kulusid vähendada ning seda soovib kõik kodanikud loodetavasti hääletus täna keskpäeval kajastab meie tegelikke tundeid selles küsimuses σήμερα. sellega on debatt lõppenud ja hääletus toimub täna. me jätkame järgmise päevakorrapunktiga, mis puudutab inimõiguste, eh, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist. ja esimene punkt siin on meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige harta üheksakümmend seitse eh, juhtum ja kõigepealt saab üheks minutiks sõna härra Tänak. härra president, ma tervitan ettevaatusega kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta otsust leevendada meie sanktsioone teatud Valgevene ametnike suhtes, sest äh, see riik on isolatsioonis ja me peaksime neid aitama, kuid võttes arvesse, et Venemaa on Krimmi poolsaare annekteerinud ja teostab sõjategevust ka Ida-Ukrainas, ei ole põhjust uskuda, et äh, Lukašenko, Valgevene president, kuidagi tervitaks äh, soojemaid äh, suhteid Euroopa Parlamendiga. sest ta võib karta, et teda tabab Janukovitši saatus. selline suhtumine on seotud inimõiguste demokraatia olukorraga Valgevenes ja sellega, kas Valgevene võiks muutuda läänelikumaks riigiks meie äh, arvates näitab harta üheksakümmend seitse juhtum, et me olime liiga optimistlikud, ajakirjanikud on võetud äh, süstemaatiliselt äh, sihikule, neid kiusatakse taga, neid ahistatakse, neile tehakse tapmisähvardusi. see puudutab näiteks Natalja Radinat. Natalja Radina juhtum on eriti murettekitav. president Lukašenko püüdlused on ehk ennatlikud, aga meie peame praegu tagama selle, et harta üheksakümmend seitse taolised algatused saaksid Valgevenes jätkuda, ainult siis saab see tegelikult olla demokraatlik riik. tänan. aitäh ka teile ja sõna saab härra Austrevitšus ka üheks minutiks, ka tema on üks autoritest. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid me räägime Valgevene resolutsioonist, mis puudutab inimõigusi, äh, demokraatiat ja seda, et puudub meediavabadus. samuti räägime me sellest, et süsteemselt kiusatakse taga vabu inimesi. nüüd on äh, sihikule võetud internet. kõik inimesed, kes kirjutavad online'is mingisuguseid kommentaare, peavad ennast registreerima ja nende andmed edastatakse KGB-le. KGB-l on äh, piiratud kujutlusvõime, kuid võimu väga palju, nagu me kõik teame ma tahaksin öelda, et esiteks ei ole piisav see, kui me räägime korduvalt sellest, et me toetame harta üheksakümmend seitse veebisaidi autoreid. komisjon ja tema talitused peavad tagama ikkagi selle, et äh, plokk äh, sellelt veebisaidilt võetakse ära, et seda on võimalik edasi kasutada. Euroopa Parlament peab selle toetuse andma. teiseks, äh, poliitiline koletis Lukašenko on nüüd loomas ka äh, Äh, Ostrovitši tuumajaama ehk tuumakoletist ja see mõjutab samuti väga negatiivselt Valgevene inimesi ja kogu Euroopa ohutust, meie õigust ohutusele. Euroopa Liit peab tegutsema ja tegema seda konkreetsete tingimuste ja nõudmistega, mitte lihtsalt püüdma kõigile meeldida. välisteeni-, teenistus peab lõpetama naiivne olemise ei ole ju mõtet eirata seda, et Valgevene isegi ei teeskle, et ta muutub ja ma arvan, et me võiksime partnerlusprioriteetide läbirääkimise lõpetada ja astuda tõsiseid samme. aitäh, härra Robe, üks minut. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. Valgevene on täna tegelikult selline näide, mis meile väga selgelt näitab, kuidas vaba meedia piiramine ja inimõiguste rikkumine võib ohustada ühe riigi või isegi regiooni ja kokkuvõttes terve kontinendi julgeolekut. Valgevene on üle elanud ühe suurema tuumajaama õnnetuse ajaloos ja nüüd äh, siis on nad alustanud uut tuumaseiklust, mis võib viia veelgi kurvemate tagajärgedeni kui Tšernobõli katastroof Valgevene on piiranud meediavabadust oma ühiskonnas, näiteks surunud maha harta üheksakümmend seitse liikumise, sulgenud selle lehekülje ja samal ajal on lubatud Putini režiimil Euroopa Liidu piirile luua uus tuumakoletis. isegi endine Nõukogude Liit oli ju peatanud selliste jaamade ehitamise Valgevenes pärast seda, mis juhtus Tšernobõlis. ma saan kogu aeg äh, küsimusi oma valijatelt ja nad küsivad minu käest, mida Euroopa Liit teeb selleks, et tagada tuumaohutust Euroopa Liidus. ma küsin nüüd komisjonilt, kuidas me kavatseme tagada selle, et tuumajaamade stressitestid Ostrovetsis üldse toimuvad ja et need vastavad kõigile Euroopa Liidu nõuetele? miljoneid Euroopa Liidu maksumaksja rahast lähevad praegu Valgevenele. kas te arvate, et seda raha kasutatakse ka uue tuumajaama ehitamiseks või meediavabaduse piiramiseks? tänan teid. tänan ka teid, proua Moodi, kaks minutit. aitäh, lugupeetud juhataja. vaba ja sõltumatu press on äh, Euroopa põhiõigus, see on põhiväärtus ja see peab olema ka lahutamatu osa Euroopa Liidu ja Valgevene suhetest harta kak-, üheksakümmend seitse on väga selge näide sellest, kus meie väärtusi praegu õõnestatakse tegemist on äh, uudisportaaliga, mis Valgevenes porta-, äh, blokeeriti ja nüüd on äh, blokeeritud ka Venemaal ja seda tehakse selleks, et takistada informeeritud avalikku debatti. teised väljaanded, sealhulgas sotsiaalmeedia väljaanded, on ka võetud sihikule, seal ei saa enam kõnelda anonüümselt ja sellega samuti piiratakse sõnavabadust see näitab seda, et äh, kodanikuühiskonda rünnatakse laiemas tähenduses ja seda riigis, mis on nagunii äh, represseeriva režiimiga riik. Valgevene on alustanud, on astunud samme ka ähm, sõltumatute ametiühingu tegelaste vastu eelmisel aastal kaotas Euroopa Liit enamiku sanktsioone, mis olid kehtestatud Valgevene ametnike ja ettevõtjate vastu. seda tehti koostöövaimus ja loodeti, et sellised paremad suhted viivad ka põhiõiguste olukorra paranemiseni Valgevenes. nüüdseks on selge, et nii see ei ole harta üheksakümmend seitse juhtum ja ka see, mis puudutab ametiühingu tegelaste rõhumist, näitavad meile väga selgelt, et me ei ole oma eesmärke saavutanud ja seetõttu tuleb tegutseda. EAS peab rahastama selliseid organisatsioone nagu harda üheksakümmend seitse ja äh, Belsat TV, mis äh, mis edastab sõltumatuid ülekandeid. see toetus, mida antakse, peab olema vahetu ja kiire ning Euroopa Liit äh, peab andma Valgevenele abi ainult teatud tingimustel ja juhul, kui neid tingimusi ei täideta, siis peavad olema ka tagajärjed. ahistamine, tapmisähvardused, ajakirjanike vangistamine, eh, samad tegevused inimõigus, eh, inimõiguse aktivistide ja ametiühingu tegelaste vastu on päris kindlasti sellised rikkumised, mis peaksid Valgevenele minema eh, maksma selle, et nad ei saa enam Euroopa Liidu finantsabi, aitäh! aitäh ka teile ja nüüd saab sõna härra Urban Crespo pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh, president. selle avalduse juures äh, me taaskord näeme, kuidas äh, me äh, oleme, suhtume erinevalt erinevatesse repressiooniliikidesse, mõistame hukka Valgevenet toimuvat ja ütleme, et see raskendab nende koostööd Euroopa Liiduga. samas aga kahe tuhande neljateistkümne, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vahele eh, eh, kasvas meie naabruspoliitika eh, instrument mitme mil-, kümne miljoni euro võrra ning see suurendas ka mobiilsus öö, öö, võimalust ning äh, näiteks äh, toetati äh, immigrantide kinnipidamiskeskusi. ühesõnaga, me ütleme, et inimõigusi rikutakse Valgevenes, samas aga paneme silmad kinni ja ka ühtlasi maksame suurel hulgal raha selleks, et see inimõigusi rikkuv riik peaks meie eest pagulased piiril kinni. no väga tore ärgem unustagem, et Valgevenes ei ole asüülisüsteemi ning nad äh, annavad riigidele välja öö, äh, pagulased, kus need, riikidele, kus nad võivad ohtu sattuda. Valgevene on taas öö, äh, kord näide sellest, kuidas kõik on lubatud selleks, et pagulus jõuaks Euroopasse vähem silmakirjalikkus paljude fraktsioonide juures äh, on täiesti uskumatu, seda fakti ei lubatud panna raportisse. edasi, härra Stettina. ja seejärel on kõik autorid sõna saanud. aitäh, et annate mulle sõna, lugupeetud juhataja. daamid ja härrad, tere hommikust kõigile vaba meedia, sõltumatu press on Lukašenko kõige olulisemad vaenlased ajakirjanikud, kes töötavad sõltumatus meedias, on äh, sattunud äh, lakkamatu ähvardamise ohvriks. Harta üheksakümmend seitse, mis on informatsiooniportaal, on blokeeritud juba aasta aega. aastal kaks tuhat kümme mõrvati üks selle asutajatest ja seejärel viidi Harta üheksakümmend seitse üle Poolasse ning aastast kaks tuhat üksteist äh, ta edastas sealt uudiseid blokeerimine on muidugi katastroofiline. sellel aastal äh, otsiti läbi mitmed kontorid, inimesi vahistati, ajakirjanikud mõistetakse ilmselt süüdi ja pannakse vangi. ainuüksi eelmisel aastal arreteeriti Valgevenes äh, sadakond ajakirjanikku. umbes kaks aastat tagasi me loobusime oma piiravatest meetmetest Valgevene suhtes ning äh, nüüd saab Valgevene kasutada eurooplaste raha ma arvan, et me võiksime mõelda oma koostöö tingimuslikkusele. tingimused on need, et Valgevene peab austama inimõigusi ja põhivabadusi, kuid Lukašenko on näidanud, et demokraatia abil, demokraatia asemel äh, rõhub ta inimesi eh, veelgi rohkem, eriti rõhub ta neid, kes tahaksid rääkida, mis Valgevenes toimub, me ei tohi diktaatoreid usaldada. veebiportaal Harta üheksakümmend seitse asutati Valgevene liikumise Harta üheksakümmend seitse alusel ja see on ehm, inspireeritud Tšehhoslovakkia Hardast seitsekümmend seitse ja minu jaoks isiklikult on see veel üks põhjus, miks ma tunnen, et mina Tšehhi Vabariigi kodanikuna pean võitlema inimõiguste rikkumise vastu Valgevenes. vabadused on, on jagamatud ning valgevenelaste vabadus on ka meie vabadus, tänan. aitäh. edasi saavad sõna need, kes kõnelevad fraktsioonide nimel, kõigepealt Rahvapartei fraktsioon, Strojevski. suur tänu lugupeetud juhataja. nii nagu Valgevene delegatsioon äh,, kuna mina olen Valgevene delegatsiooni juht, siis tahaksin ma esmalt öelda, et tänane arutelu on väga õige ja väga täpne. ma ei hakka üle kordama seda, mida teised on juba öelnud, aga ma tahaksin omalt poolt tuua siia juurde veel ühe asja, mis on väga oluline ja see on kultuur. Valgevene peaks olema väga uhke oma kunstnike ja kirjanike üle. Neil on ka üks äh, Nobeli auhinna laureaat, äh, üks kirjanik. aga just nimelt kultuuritegelasi, tegelasi Valgevenes rõhutaksegi. Valgevenes on vaba teater, mida samuti represseeritakse mitmel moel. kunstnikud ja professorid, äh, akadeemikud, kes tahavad aidata teatrit, ka neid rõhutakse ja ma räägin sellest sellepärast, et ma arvan, et me peaksime rääkima neist teemadest ka Euroopa Parlamendi resolutsioonis, mis peaks olema ju võimalikult täpne ja õige. aitäh, nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Vood. Euroopa Liit peab astuma samme Valgevene suhtes. Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse senine passiivsus on Lukašenko valitsusele jõudu ja julgust juurde andnud inimõiguste olukord, eriti mis puudutab meedia ja pressivabadust, on kiiresti halvenemas ja poliitvange koheldakse lihtsalt kohutavalt. seda riigis, kus endiselt kehtib surmanuhtlus, mis on häbiväärne. Mikael Samšusniku, ühe inimõiguste aktivisti olukord on eriti hull. teda on peetud üksikvangistuses peaaegu kogu aeg, alates eh, eelmise aasta juuli viimasest nädalast ja see kõik toimub Euroopas. Dmitri Bobruk Bobrik, kes on äh, augustis arreteeritud ajakirjanik ja seegi oli kohutav rünnak pressivabaduse pihta ütles, et ta oli sunnitud vangistuses allkirjastama koostöölepingu KGB-ga ning harta üheksakümmend seitse juhtumit on siin juba kirjeldatud, see on väga murettekitav. ma olen harta üheksakümne seitsmega teinud viimastel kuudel koostööd ja nad tunnevad, et Euroopa Liit on neid alt vedanud. seetõttu ma kutsun üles volinik Haani ja ka kõrgete esindajate astuma samme ja nõudma, et Valgevene inimõiguste alane olukord paraneks, aitäh! aitäh! ja nüüd ECR-i eh, nimel härra Jurek. lugupeetud eh, president, lugupeetud eh, daamid ja härrad. Valgevene on meie lähinaaber ja samuti on ta meie jaoks oluline riik. tegemist on riigiga, millel on ühine piir mitme Euroopa Liidu liikmesriigiga. Venemaa, vabandust, Valgevene rahvas võitleb praegu oma ajaloolise mälu säilitamise eest. Norman Davis, äh, tuntud äh, Poola ajaloolane, on meelde tuletanud, et Valgevenes äh, on minevikus mõrvatud miljoneid inimesi ja nüüd on see koht, kus on hukkunud palju märtreid, seda on rüvetatud Valgevenes on aga vähe kohti, kuhu üldse risti üles saab panna, sest enamjaolt ei ole teadagi, kuhu ohvrid maetakse. ka surnuaedu tuleb kaitsta ja ma palun võime lõpetada pühapaikade rüvetamine tegemist on kohtadega, kus on aset leidnud äh, suured tragöödiad ja, ja need tragöödiad peaksid meid kõiki ühendama, kommunism tuleb hukka mõista. liberaalide ja demokraatide nimel härra Selimovitš, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja ajakirjanduse olukord Valgevenes on üha halvemaks muutunud ja nüüd on nad saja viiekümne viiendal kohal saja kaheksakümnest riigist maailma pressiindeksi äh, nimekirjas surveavaldused, ähvardused äh, on üks osa igapäevaelust äh, sõltumatute ajakirjanike jaoks. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta augusti alguses viidi läbi reidid sõltumatu äh, sõltumatu portaali toimetu, Belapani toimetus ja samal ajal avaldati erinevatele meediaväljastajatele survet öö, me ei kujutanud sellist survet, nagu me ei osanud ette kujutada ka siin kojas. seetõttu Valgevene ametivõimud peavad tühistama harta üheksakümne seitsme keelu ning äh, nad peavad lõpetama sõltumatu ajakirjanduse tagakiusamise. palun toetage meid selles võitluses, oleme seda võlgu Valgevene ametivõim, Valgevene rahvale, kes, kellel on õigus kaitsta oma sõnavabadust. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna äh, ühendatud vasakpoolsete nimel proua Veržia. vabandust, proua Veržia, poolteist minutit siiski suur tänu, lugupeetud Jahe. Valgevenet peetakse äh, viimseks diktatuurlikuks riigiks Euroopas, ainukene Euroopa riik, mis ei ole Euroopa Nõukogu liige, surmanuhtlust pole tühistatud, üks ükski valimine ei ole vastanud kahe tuhande esimesest aastast alates rahvusvahelistele standardile, Lukašenko valiti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal uuesti ametisse kaheksakümne kolme koma viie protsendi häältega sõnavabadust rikutakse kogu aeg ja harta üheksakümne seitsme äh, kinnipanemine oli ainult üks näide sellest. aga Euroopa Liit on endiselt silmakirjalikult, me peame läbirääkimisi viiva, viisa liberaliseerimise üle, miks? kas me tahaksime samasugust stsenaariumi nagu Ukraina puhul, võib-olla tõesti. aga pidagem silmas ka seda, et Valgevene on äh, Euroopa Liidu politseinikuks üheksakümmend üks äh, miljonit, mida eraldatakse naabruspoliitikale, on peamiselt suunatud selleks, et et piirikontrolli väljaspoolt tugevdada ja Poola valitsuse huvides. Tšetšeenia, Tadžikistani, Süüria äh, pagulased on jäänud piirile pidama, Poola keeldub nende pagulase varjupaig-, pagulaste varjupaigataotlust läbi vaatamas, vaatamast Poola öö, äh, suhtub samamoodi Ukraina töötajatesse ja keelutatakse, nad keelduvad osalemast igasugusest Euroopa solidaarsuses. meie surume, aga suleme aga silmad selle ees, mis toimub sellel piiril ja samal ajal mõistame igal pool hukka inimõiguste rikkumised. jah, niisiis jällegi silmakirjalikkus. suur tänu sellega oleme jõudnud fraktsioonide nimel kõnelejate sõnavõttudega lõpule ja sõna saab proua Šoidrova. kallid kolleegid. ühiskond on nii vaba nagu selle ühiskonna meedia. Euroopa Parlament on valmis toetama vaba ajakirjandust Ukra-, Valgevene ajakirjanikke aga survestatakse üha rohkem Lukašenko kriitikuid äh, kas vahistatakse, pekstakse või nad peavad maksma trahve. valitsus äh, äh, blokeerib vaba meedia kanaleid harta üheksakümmend seitse keelustati. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juunis võttis Valgevene valitsus vastu meediaseaduse eelnõu selleks, et valeinfo vastu võidelda, aga tegelikult on tegemist tsensorlust edendava seadusega. me peame kaitsma ajakirjandusvabadust Valgevenes, ajakirjanike ründamine, tsensorlus ei ole vastu võetud, liitumisvabadus ja teised vabadused peaksid olema koostöö eeltingimused, kui me tahame edaspidi koostööd arendada Valgevenega. härra Temas Maaker, palun tagakiusamine, vahistamised, tsensorlus, pärast seda on Valgevene langenud maailma pressiindeksi nimekirjas saja viiekümne viiendale kohale. viimane diktaator Euroopas, Lukašenko, hoiab oma raudse saarde sa kogu ajakirjandust ning surub maha igasugused kriitilised hääled. veebruaris kaks tuhat seitseteist suruti rahumeelsed massimeeleavaldused maha, seitsesada pandi trellide taha, sada nendest ajakirjanikud. sõltumatut meediat kiusatakse taga ka täna ärgem olgem naiivsed, Lukašenko ei ole huvitatud mitte mingisugustest reformidest. ta püüab läänele läheneda, aga ainult selleks, et saada rohkem raha, võimu ja tunnustust. lihtsalt üritab kuidagi oma majanduslikku kahju korvata, ta saab ainult aru selgetest sõnadest, me peame ütlema, et niikaua, kuni ajakirjandusvabadust ei austata, ei tule me kuidagi talle vastu suur tänu, ütleb härra juhataja. Läheme edasi vaba mikrofoni juurde, neli sõnasoovi mul vaba mikro, vaba mikrofoni voorus, annan kõigile sõna. härra Faria, üks minut, palun. suur tänu. me oleme siin kuulnud äh, ajakirjanike mahasurumistest ja oleme teinud juba varem avaldusi, eelmisel aastalgi, aga täna on äh, need hukkamõistu hääled äh, veel ajakohasemad. kui me vaatame, mis on juhtunud kõigi inimõiguste kaitsega, kaitsjatega ja harta üheksakümne seitsmega, siis sellega hävitatakse põhimõtteliselt äh, Euroopa väärtusi, tegemist on diktaatorliku režiimiga, kes ei ole valmis mitte mingisugust kriitikat kuulama. tegemist on ainukese Euroopa riigiga, kus endiselt kasutatakse surmanuhtlust ja kus ehitatakse tuumajaama. me tahame äh, selle riigiga samas suhteid normaliseerida, parandada, aga seda tuleb teha parandades inimõigusi ja austades ajakirjandusvabadust ja seetõttu äh, oleme ka Sahharovi auhinnaga näidanud, kui oluline on meie jaoks sõnavabadus ning selline käitumine tuleb lõpetada. suur tänu. härra Poltšak, palun üks minut. pane předsedající suur tänu, et e, mulle sõna andsite. tahaksin e, mõista kogu südamest hukka Lukašenka valitsuse tegevuse. Lukašenka valitsus surub maha ajakirjandusvabadust, arvamusvabadust. mõnikord peame siin rääkima asjadest, mis juhtuvad hoopis teistsugustes kultuuriruumides, väga kaugel Euroopast ning ähm, samas äh, me, meil jäävad kahe silma vahele tõsised inimõiguste ja põhiväärtuste rikkumised Euroopa Liidu otseses naabruses. tegelikult me peaksime just nimelt pöörama pilgud Euroopa Liitu ja oma naabruspiirkonda, mitte sellepärast, et tõsised inimõiguste rikkumised kaugemal oleksid vähem tähtsad muidugi, kuid ajakirjandusvabadus on üks demokraatlikke vabadusi ning ma tahaksin toetada oma sõnavõtuga seda äh, ning äh, ka oma häälega hääletusel. härra Kukk on palun üks minut. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja. kui meie peaksime olema naelteks türanni kirstus, siis mina tahaksin olla see nael Oleg Sentsov ütles nii, tema pandi Siberis trellide taha ning see kehtib tegelikult ka harta üheksakümne seitsme ning ähm, teiste sõltumatute ajakirjanike juhtumite puhul. Nemad on muutunud äh, poliitilise süsteemi äh, naelteks, kirstunaelteks ja me võtsime kahe tuhande kuueteistkümnendal aasta oma resolutsiooni Valgevene kohta, nüüd on õige aeg tuletada Valgevene ametivõimudele meelde, et nad peavad äh, oma lubadusi täitma ja inimõiguste eest hoolt kandma. üheks äh, selliseks sammuks, mis näitaks, et nad on valmis seda tegema, oleks äh, harta üheksakümmend seitse äh, blokaad lõpetada ning tühistada süüdistused sõltumatute ajakirjanike suhtes. see on üks osa piirkondlikust inimõiguste instrumendist, millele Valgevene on alla kirjutanud ja, ja kui Valgevene neid kohustusi ei täida, peaks Euroopa Liit edasisest koostööst kindlalt keelduma. suur tänu, härra Kukan. viimasena saab sõna härra Iturga isaks. suur aitäh, nagu te teate, Valge Vene on kahekümne esimese sajandi diktatuur Euroopas ning nagu kiusatakse taga ehm, kodanikke, kes vabadust ja inimõigusi kaitsevad Valgevenes, kiusatakse taga ka ajakirjandust, kes soovib vabalt eh, teavitada sellest, mis Valgevenes tegelikult toimub. vanasõna ütleb, et, et kus on, sinna tuleb juurde ning, eh, ning eh, Lukašenko üllatavalt on Venezuela diktaatoriga suur sõber ning käitub samamoodi nagu Maduro Venezuelas, arreteerib ajakirjanikke, ründab pressi eh, ning eh, Euroopa institutsioonid peavad eh, tegutsema ning ütlema, et see peab kaasa tooma sanktsioonideni Lukašenko vastu Valgevenes, aitäh!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 Euroopa Liidu ja Valgevene suhkvates on endiselt oluline kriitiline lähenemisviis Euroopa Liidu poolelt, nagu alati me oleme pööranud tähelepanu inimõiguste olukorrale, teeme seda praegugi, kuid leiame, et saavutame edu paremini, kui me teeme seda tugevdatud koostöö kaudu. Valgevene ja Euroopa Liidu suhted on viimase kahe-kolme aasta jooksul kõvasti arenenud. oleme näinud, et Valgevene on valmis osalema idapartnerluses. sektoriaalne dialoog on taas hoo sisse saanud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobris sõlmiti mobiilsuspartnerlus kokkulepe, inimestevahelised suhted arenevad Erasmus pluss Horisont kaks tuhat kakskümmend kaudu. samuti ähm, on edenenud äh, Valgevene liitumine Poola protsessiga, Polonia protsessiga, vabandust. ja nüüd äh, me arendame edasi partnerlussuhteid Valgevenega ja äh, et saada strat-, meie koostöö strateegilistele alustele selles äh, koostöös on inimõigustel ja ajakirjandusvabadusel tähtis koht. oleme viimasel ajal täheldanud, et Valgevene ametivõimud on näidanud üles suuremat tahet teha koostööd äh, Euroopa Liiduga inimõiguste dialoogi raames. viimane kohtumine leidis aset seitsmeteistkümnendal juunil Minskis, seal olime samuti tunnistajaks samasugustele äh, märkidele ning kodanikuühiskonna kaasamine on üks osa meie poliitilisest tegevusest. dialoogi äh, käigus rääkisime ka vabakutseliste ajakirjanike saatusest äh, Ukrainas ning puudulikust õigusraamistikust paraku äh, selline, äh, sellised märgid heast tahtest ei ole senini veel õigusloomelisi samme kaasa toonud inimõiguste vallas, iseäranis meediavabaduse vallas. mis puudutab äh, uut seaduseelnõud meediavabaduse kohta, kasutasime inimõiguste dialoogi ära selleks, et veel kord toonitada, kui oluline on sõnavabadus ning meedia sõltumatus nõudsime piiramatut juurdepääsu internetile, me teame, et mitmed sõltumatud meediaorganisatsioonid teevad tõsist tööd selleks, et äh, saavutada tulemusi, edendada kriitilist mõtlemist ning demokraatlikke väärtusi, hindame nende tööd kõrgelt. Euroopa Liit on kõrgeimal poliitilisel tasandil toonitanud Valgevene ametivõimudele, et äh, repressiivsed sammud sõltumatu ajakirjanduse mahasurumiseks, sealhulgas ka harta üheksakümmend seitse veebilehekülje kinnipanemine, ei ole kooskõlas rahvusvaheliste kohustusetega, mille Valgevene on endale võtnud. oleme kutsunud üles äh, Valgevenet kehtestama moratooriumi surmanuhtlusele ning tagama kohtuvõimu sõltumatuse meie lähenemisviis on kriitiline ning äh, jälgime tähelepanelikult, äh, mis Valgevenes aset leiab seoses põhivabadusega, oleme valmis hindama, kuidas täidab äh, demokratiseerimise ning inimõiguste vallas Valgevene oma kohustusi ning samal ajal pakume finantstoetust kodanikuühiskonnale erinevate Euroopa Liidu programmide ja algatuste kaudu sammud äh, Valgevene poolt äh, selleks, et austada inimõigusi, õigusriigi põhimõtet ja demokraatia aluspõhimõtteid, on äh, meie koostöös endiselt oluliseks eeltingimuseks. inimõigused on tähtsal kohal, samuti ka tuumaohutuse küsimused. Euroopa Liit avaldab survet Valgevenele, et tagataks täielik läbipaistvus uue öö, Ostrovetsi tuumaelektrijaama ehitamisega seoses ning äh, oleme valmis saatma asjatundjaid Valgevene, äh, Valgevene ametivõimudele appi äh, selles küsimuses. suur tänu, lugupeetud Elinika. olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut ja hääletamine leiab aset täna, pisut hiljem. ja läheme siis nüüd edasi. Ühendatud Araabia Emiraadid ja Ahmed Mansuri äh, juhtum. ja esimesena saab sõna proua Lohpiiler, palun, poolteist minutit teil on teil sõna. Herr Vorsitzender härra president, soovisin lihtsalt äh, juhtida teie tähelepanu asjaolule, et, äh, et äh, meie ekraan taaskord ei toimi korralikult. nii, nüüd ma saan juba rahulikult rääkida kõigepealt äh, siis tahan öelda seda, et äh, Araabia Ühendemiraatides rikutakse inimõigusi, valitsuskriitilised isikud võt-, arreteeritakse ning äh, ning tihtipeale peetakse neid kinni tingimustes, mis sarnanevad piinamisega. inimõiguste kaitsja Ahmed Mansur mõisteti kümneks aastaks äh, vanglasse ning äh, ainus, millest ta tegi, oli oma äh, arvamuse avaldamine. ta on, teda on aastaid äh, räigelt taga kiusatud ning nõutakse, et ta silmapilkselt vabastataks Araabia Ühendemiraatides on palju poliitvange, nad on aastaid juba vangistuses olnud, me soovime, et need äh, isikud vabastataks ära, nii härra Mansur kui teised äh, poliitvangid, kes äh, praegusel hetkel sealt kinni peetavad on. tundub uskumatu, et konservatiivid nagu Rahvapartei ja teised ei nõua äh, Äh, ei soovi selliste nõudmistega ühineda, ma teen üleskutse kolleegidele, et äh, toetataks Ahmed Mansuri vabastamist ja seda resolutsiooni. suur aitäh, proua Lohviiler. vabandust, sest äh, ekraanidel näitas alguses uiguuri olukorda ning nüüd näitasid nüüd näitavad äh, ekraanid õiget informatsiooni, loodetavasti ka teistel ekraanidel. nüüd annan sõna härra Bashirile äh, üheks minutiks. suur aitäh teile äh, ka kuulatakse, kuulake seda, mida mina ütlen, mitte seda, mida näit-, ärge vaadake seda, mida ekraanil on öeldud härra president. Araabia Ühendemiraadid on meie oluline liitlane Araabia mere piirkonnas. peaksime aga meeles pidama ka seda, et kui äh, Euroopa lõikas läbi äh, kui Araabia Ühendemiraadid Eh, eh, katkestasid suhted Katariga, ütles eh, selle riigi kindral, et Katari toetajad võivad minna vangi viieteistkümneks aastaks. peab selgelt välja ütlema, et pressivabadus ja kodanike vabadused ei ole lihtsalt inimõiguste küsimus, vaid see puudutab pikaajalist rahu ja jõukust kogu piirkonnas kodan-, e, e, õigusriik aitab kaitsta kodanikke riigi kuritarvituste eest, mitte vastupidi. sellega seoses ma loodan, et kui Araabia Ühendemiraadid äh, täidab äh, ÜRO deklaratsioon inimõiguste kaitsjate vabastamise kohta, siis näeme taaskord, kuidas vennalikud rahvad tegutsevad üheskoos kaitses rahu, äh, jõukust ja vabadust Lähis-Idas. suur aitäh ja palun pidage kinni oma kõneajast. järgmisena saab sõna proua Post. härra president, praegu on aeg, mil näeme, kuidas äh, kümneid inimõiguslasi äh, arreteeritakse oma tegevuse läbiviimisest. näeme, et olukord Araabia Ühendemiraatides on äärmiselt murettekitav Ahmed Mansur on vangis selle eest, et ta väidetavalt äh, avaldas võltsinformatsiooni, ähm, äh, äh, rikkuvat informatsiooni. tegelikult aga rikub selle riigi head kuulsust sõnavabaduse keelustamine. nõuame, et Ahmed Mansur kiirelt vabastatakse ning ka teised meelsusvangid kuidas äh, saavad liikmesriigid äh, endiselt müü-, müüa relvi äh, sellele riigile, kuidas saame oma eriviisaprogrammi selle riigiga säilitada, kui nad selgelt rikuvad inimõigusi. teen üleskutse Euroopa Liidule nõuda äh, härra Mansuri kiiret vabastamist. kordan veel kord, Euroopa Liit peab äh, inimõiguste äh, peale mõtlema oma rahvusvahelises ja kaubanduspoliitikas. suur aitäh teile, järgmisena saab sõna proua Saake kaheks minutiks. palun pange ka mikrofon palun lülitage sisse mikrofon. suur aitäh. Araabia Ühendemiraadi ambitsioonid on suured, nad ütlevad, et tegemist on noore tehnoloogiasõbraliku, kiirelt kasvava riigiga korraldab äh, rahvusvahelisi konverentse, tegutseb rahvusvahelisel tasandil, reputatsioon on nende jaoks väga oluline. olen täiesti veendunud selles, et Ahmed Mansuri arreteerimine äh, Twitteri kasutamise pärast ei ole nende reputatsiooni kaas-, parandanud. me ei, ei pea neile pressialast äh, Eh, nõu andma, vaid mõistame eh, hukka inimõiguste rikkumise. Ahmed Mansur on inimõiguste kaitsja. ta, ta võitis Martin Annesi auhinna ning ta töötas ka Human Rights Watchi nõunikuna, nüüd on ta eh, üksikvangistuses, ta ei tohi kohtuda perekonnaga, nendega kontakti astuda, tal ei ole ka advokaati ning tema pass võeti temalt ära. miljon dollarit on investeeritud digitaalsesse jälgimissüsteemi, et äh, jälgida härra Mansuri ja tema, äh, tema äh, kommunikatsiooni välismaailmaga. me ei saa lubada, et relvi eksporditakse riikidesse, mis rikub inimõigusi, peame nõudma, peame uued ekspordikontrolli reeglid vastu võtma. härra Mansuri puhul näeme, et tema tegevus äh, kaitseb sõnavabadust ning me kutsume üles äh, Araabia Ühendemiraate nende vabastamiseks. võidelda tuleb ka äh, küberkuritegevuse vastu ja kontrollida, et see, et, et, et veebimaailm vastaks rahvusvahelistele standarditele Eh, me peame mainima härra Mansuri juhtumit ka järgmise tippkohtumisel eh, eh, Araabia riikidega. peame nõudma, et selliseid asju ei juhtuks lihtsalt sellepärast, et nõutakse demokraatlikke valimisi. ja järgmisena saab sõna proua Verge pooleteiseks minutiks. härra president juba tükk aega pole me saanud äh, rääkida täiskogul inimõigustest Araabia Ühendemiraatides. Äh, olukord on seal väga keeruline, see on ainuke riik äh, samas seal piirkonnas, kus viisarežiim on liberaliseeritud. ta praegusel hetkel on seal väga vähe välispoolt olnud töötajaid, vaid mõned Euroopast, kuid enamus sealseid töötajaid on äh, töölised, need ähm, ja teenijad, need on äh, äh, Nad on põhimõtteliselt orjad. aga nad on head kliendid, Prantsusmaa, Itaalia ja, ja Iisrael müüsid neile spioneerimise, jälgimisvahendeid, et jälitada oma kodanikke, näiteks härra Mansuri ja ka teisi. Prantsusmaa äh, on nende põhiline relvamüüja. hiljuti paljastati selles osas ka suur korruptsioon. Neid äh, relvi kasutatakse Jeemenis äh, vastuolus äh, rahvusvahelise relvastuslepinguga lõpetada tuleb relvade müük sellesse riiki, nõuda tuleb, et ta täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi ning vabastaksid oma poliitvangid ning peame nõudma ka oma koduriikidelt, et need oma kohustusi täidaks. suur aitäh. järgmisena saab üheks minutiks äh, sõna härra Stehovski, suur aitäh, president. arvan, et Rahvapartei äh, arvasin, et Rahvapartei on, toetab alati rõhutuid üle maailma, sellega äh, seoses Ahmed Mansuri juhtum ei olnud meile võõras, ta oli inimeste, inimõiguste kaitsja, äh, kes, kes teda süüdistati rahurikkumises äh, ja reputatsiooni rikkumisse, meie selle, selliseid tegevusi tagasi, taga ei kiusa Euroopa Liidus, ta mõisteti kümneks aastaks vangi, seega peame kaasama äh, Araabia Ühendemiraati dialoogi äh, õnnetuseks, äh, kuna meie Rahvaparteine ei ole selle resolutsiooni lõpptekstiga rahul, selle asemel, et tegeleda faktidega, me oleme selle teksti täis toppinud ideoloogiat ja jampsi, millele võiks juba Google'is üksinda vastuargumente leida Euroopa Parlament peaks äh, usutavamalt käituma, peaksime keskenduma faktidele, mitte lihtsalt uskumustele ja ideoloogiale. suur tänu. Need olid autorite äh, sõnavõtud, härra Zdehovski kõneles ka Rahvapartei nimel ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Julie Ward, poolteist minutit. olukord halveneb jätkuvalt laheriikides. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad tõepoolest võtma selge seisukoha nende vastu, nende rünnakute vastu, mis on toime pandud inimõiguste kaitsjate vastu. Ahmad Mansouri kohtumõistmine käesoleval aastal on juba iseenesest murettekitav. paraku on meie kartused leidnud kinnitust ja oleme kuulnud jätkuvalt väärkohtlemisest kinnipidamises, mille ohvriks ta on olnud. see ei ole sugugi ebatavaline oleme kuulnud, et tal ei ole ligipääsu perekonnale või advokaadile. Araabia Ühendemiraatide valitsus peab otsekoheselt ja tingimusteta vabastama Ahmed Mansouri ning tühistama kõik süüdistused tema vastu. ta on poliitiline vang, keda peetakse kinni ainult sellepärast, et ta on väljendanud oma seisukohti sotsiaalmeedias diskrimineerimine naiste vastu on jätkuvalt osa igapäevasest elust. Araabia Ühenderima-, Ühenderminaatides piiratakse nende liikumisvabadust, kuna naised sõltuvad endiselt meest, soost eestkostjatest. nagu paljudes kohtades laheriikides, naiste õiguste kaitsjaid rünnatakse ebaõiglaselt, kiusatakse tagasi ning kiusatakse ning takistatakse neil rahumeelset inimõiguste kaitsetegevust. ka tööõiguste valdkond on keeruline pide-, tööandjad äh, väär, tööandjate tavad on äh, jätkuvalt küsitavad. Euroopa valitsused ja ettevõtted jätkuvalt äh, teostavad miljardeid väärt kaubavahetust ja investeeringuid, seega on meil kõigil ühine vastutus nõuda, et ki-, peetaks kinni kõrgematest inimõiguste standarditest. suur tänu! ja järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Urban Crespo. suur tänu. nagu aastal kaks tuhat viisteist sai Ahmad Mansur juba hoiatuseks nendest inimestest, keda peetakse, peetakse kinni äh, selleks, et välja pressida tunnistusi kohtuots-, kohtus ei kehtinud mingisugused menetluslikud garantiid, inimõiguste kaitsjad on täna vangistuses, neid piinatakse, inimõigusi rikutakse riigis, mis peaks väidetavalt olema Euroopa Liidu liitlane. räägitakse terrorismivastasest võitlusest ja selle kattevarjus rikutakse inimõigusi, piiratakse sõnavabadust ning äh, kriminaalkorras on karistatav igasugune riigi kritiseerimine. kaotatakse järelevalvetehnoloogiat, mm, mida tarnivad Euroopa riigid, kes tegelikult aitavad kaasa sellele äh, repressioonile, ilma meie relvadeta, ilma meie tehnoloogiata ei oleks see kõik võimalik. härra Mansuuri järele nuhiti tänu nendele äh, programmidele ja tarkvarale osa vägivallast piirkonnas tuleneb öö, lootusetusest. me ei saa jätkuvalt seda lootusetust suurendada. me peame nõudma poliitvangide vabastamist, piinamise lõpetamist ja peame relvamüügi ja nukkvara üle kehtestama kontrolli, me ei saa olla kaasosalised selles kontrollitegevuses, mis toimub Araabia Ühendemira-, Emiraatides. peame kehtestama relvaembargo, tänan. suur tänu. paluksin kõnelejatel olla distsiplineeritumad ajakasutuse suhtes ja nüüd härra Korra üks minut. suur tänu. president näeme, mis toimub Araabia Ühendemiraatides Ahmed Mansur oli ainus äh, inimene, kes äh, oli piisavalt julge ja juhtis tähelepanu võimude tegevusele, selle eest sai ta tohutu kümneaastase vanglakaristuse. me jätkuvalt tore-, tolereerime Araabia Ühendemiraatide lähenemist inimõigustele ja kaitseme neid. mida võtame ette sellise riigi puhul, äh, kus kus äh, krit-, valitsuse kritiseerimise eest võib sattuda vanglasse viieteistkümneks aastaks, kus terrorismivastase võitluse seadus on äärmiselt äh, ebamäärane definismi, terrorismi defineerimisel, äh, see on suunatud dessi-, dissidentidele ja aktivistidele, on äärmiselt oluline, et kutsuksime liikmesriike üles tegutsema selleks, et Euroopa kokkuvõttes järelevalve instrumente ei tarniks selleks, et teostataks järelevalvet poliitiliste oponentide üle terrorismi vastase võitluse sildi all. tehkem midagi ja vabastab, vabastagem need inimesed vanglast. härra Schaffhauser, üks minut. mõned moslemiriigid, erinevalt meie koduriikidest, kallid kolleegid, on mõistnud, milline surmaoht seisneb äh, moslemi vennaskonnas. mõned riigid on selle pannud äh, terroristlike organisatsioonide nimekirja, meiega kasutame topeltstandardeid ja, ja, ja mõned aga kaitsevad oma rahvastikku aastast kaks tuhat üksteist Araabia Ühendemiraatides tegutseb Katar, kes kasutab islami vennaskonda oma eesmärkidel. Ahmed Mansour, teadlikult või mitte, on tegelikult osaline selles vandenõus, ta on seotud ähm, Araabia vennaskonnaga. ta ühin-, on liig-, tegeleb ka naisteorganisatsioonis, mida rahastab Soros ja sellega aitab kaasa terrorismile selleks, et destabiliseerida ka meie riike. kolleegid, me peame toetama Araabia Emiraate võitluses terrorismiga, see on meie huvides ja ma lisaksin, et kuningas ähm, andis armu sellele kurjategijale, kes on tegelikult retsidiivist, retsidivist. Dziękuję. Teraz e, pan Kan, jedna minuta aitäh, härra Kaan, palun härra president Ahmed Mansourist on saanud äh, jätkuva väljendusvabaduse allasurumise all ara, ar, allasurumise sümbol Araabia Ühendemiraatides. Mm, äh, ta esimest korda arreteeriti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui ta ja sõi, mõisteti kümneks aastaks vanglasse oma arvamuse väljendamise eest äh, kõnelejal palutakse aeglasemalt rääkida. A little slowly, a little slowly. Dissenting voices are äh, erimeelsusi äh, äh, surutakse alla, kasutades äh, äh õigusakte ja väga suuri probleeme on äh, mm, on põhivabadustega me kutsume üles Araabia Ühendemiraatide valitsust kohe äh, vabastama Ahmed Mansouri ja äh, tegemist on riigiga, mis kuulub ju ÜRO Inimõiguste Nõukogusse. E, aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Kill. aitäh, me juba kuulsime äh, Ahmed Mansourist, inimõiguste äh, kaitsjast, ta on mõistetud kümneks aastaks vanglasse, äh, kuna ta äh, väljendas oma arvamust internetis. ta on rahumeelselt võidelnud inimõiguste eest oma riigis, aga ta on, teda on korduvalt ähvardatud sur, surmaga, teda on pandud vanglasse, tal ei ole juurdepääsu advokaadile, teda on ka piinatud ja kasutatakse äh, ettekäändena äh, riigikaitse argumente selleks, et ähm, suruda alla inimõiguste kaitsjaid. ja mm, inimõiguste kaitsjad, ka äh, julgeolekuorganid äh, peavad meelevaldselt kinni ja arreteerivad neid. mida on Euroopa Liit teinud äh, nende heaks sel ajal, kui toimusid viimased läbirääkimised Araabia Ühendemiraatidega? sel ajal, kuidas saab Euroopa Liit tagada selle, et Ahmed Mansur saaks õigeaegse ja õiglase apellatsiooni võimaluse? samal ajal on järjest karmistatud äh, sanktsioone, äh, kasutatakse elektroonilisi äh, vahendeid inimõiguste kaitsjate üle järelevalve teostamiseks. aitäh ja palun kõnelejatel ajast paremini kinni pidada ja nüüd jätkame vaba mikrofoniga, kõigepealt saab sõna härra Faria. Ahmed Mansour äh, ju maikuus oli üks viimastest inimestest, kes äh, kritiseeris Araabia Ühendemiraate ja kes toona oli veel vabaduses. pärast äh, märtsis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal saadud surmaähvardusi ähm, pandi ta vanglasse kümneks aastaks, sai ka rahatrahvi internetis äh, oli ta kutsunud rahumeelsele tegevusele üles, äh, oli äh, kutsunud üles rahu, vabadele valimistele, tegemist on lihtsalt arvamusevabadusega, mitte sotsiaalse rahu ja harmoonia ohu, ohustamisega, mida väidavad ametivõimud. Ahmed Mansur peaks vabastatama viivitamatult ja niikaua, kuni ja sama käib kõigi meelsusvangide kohta ja riiki tuleks üles kutsuma oma rahvusvahelistest kohustustest kinni pidama, lõpetama surmanuhtluse ka-, kasutamise ja austama isikuvabadusi, aitäh! aitäh! härra Kelly, palun! aitäh, president! meil on äh, väga oluline seos Araabia Ühendemiraatidega ja nad teevad edusamme majandusvallas ja nii edasi. aga samal ajal ei ole kõik inimesed äh, seal riigis vabad ja see ei ole hea, tegemist on äh, ka selle olukorraga, mis, milles on praegu Ahmed Mansour. ta on vanglas kuna ta soovis sotsiaalmeedias oma arvamust avaldada, ta ei olnud nõus valitsusega, valitsusele see ei meeldinud ja ta on väga pikaks ajaks vangis. ja ta ei tea, millal ta vabastatakse. on õige, et me täna seda juhtumit ar-, arutame ja et me survestame Araabia Ühendemiraate teda vabastama ja vabastama ka teisi temasuguseid Nad on teinud väga suuri edusamme majanduse vallas, aga vaja oleks tagada, et kõigil oleks äh, põhivabadus, äh, eelkõige siis Ahmed Mansouril. aitäh! aitäh! ja järgmine kõneleja on härra Marias. aitäh, härra president Araabia Ühendemiraatides ja teistes Araabia riikides ei ole ju üldse demokraatia mõistet, sest inimõigusi surutakse alla, piinatakse inimõiguste eest võitlejaid, blogijaid, kiusatakse taga, kiusatakse taga kõiki ja äh, kõiki dissidente, neid koheldakse väga halvasti ja naisi endiselt diskrimineeritakse ja ei ole ka mingeid töötajate õigusi. endiselt kasutatakse surmanuhtlust ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks Araabia Ühendemiraatidele saatma välja otsustava sõnumi, sest et nad ju osalevad selles, mis toimub Jeemenis. ja meie Euroopa Liidus müüme nendele riikidele relvi, me toodame neid relvi ja müüme neid nii et meie suhted äh, Araabia Ühendemiraatidega mu-, peavad muutuma, me peame lõpuks ometi hakkama asju nimepidi nimetama, õige nimega nimetama. aitäh ja nüüd saab sõna härra Castaldo. aitäh, lugupeetud kolleegid, lõpuks ometi saame rääkida Ahmed Mansurist, äh, blogijast, äh, kes äh, vabame-, äh, rahumeelselt arvamust avaldas, kritiseeris seda, mis äh, toimub Araabia Ühendemiraatides, aga nüüd on ta kümneks aastaks vangi või mõistetud millegi eest, mida ta öö, äh, ütles sotsiaalmeedias ja väidetakse, et ta öö, propageeris sektantlust ja äärmuslust. me siin öö, mm, Äh, äh, need, äh, see olukord, mis valm-, mis on, valitseb Araabia Ühendemiraatides, on äärmiselt häbimäärne. ja jätkuvalt me tarnime neile kübertarkvara äh,, tarkvararežiimidele, mis kasutavad seda oma kodanike tagakiusamiseks. me nõuame Ahmed Mansouri ja kõigi teiste meelsusvangide vabastamist, me peaksime võtma seisukoha, et me peatame äh, Äh, relvade ja äh, jälgimistarkvara äh, ekspordilitsentsid nendesse riikidesse. me ei saa mõelda rohkem kasumile kui inimeste vabadusele. aitäh ja nüüd saab sõna härra Boltšak üheks minutiks. aitäh sõna andmast. tahtsin välja astuda Ahmed Mansuuri eest ja selle eest, et ta vabastatakse, aga tahaksin vastata sellele, mida ütles äh, härra Schaffhauser. tema ütles, et ainsana, et äh, härra Mansur peaks jääma vanglasse ja minu meelest on see väga häiriv sõnavõtt. kui Euroopa Parlamendi liige selliseid asju ütleb, siis minu meelest on see tõesti väga häiriv. minu jaoks on oluline öelda, et välja, et äh, Pärsia lahe riikides äh, halveneb inimõiguste olukord ja me ei peaks äh, vaikima, kui tegemist on Araabia Ühendemiraatidega. Ahmed Mansour on vanglas, teda piinatakse, talle ei ole võimaldatud advokaati, me peame selle vastu välja astuma. loomulikult ei ole ma nõus kõigi punktidega siin sõnastuses, ja sõnastus on väga oluline, kui me tahame kaitsta inimõiguste kaitsjaid. aitäh ja viimase kõnelejana saab sõna härra Rüübih. aitäh, härra president. minu jaoks on nii, et arvamuste vabadus on väga oluline saavutus eelkõige Euroopa Liidus, aga meil on siin nüüd arutelu Brexiti ja inimeste vaba liikumiste üle ja ma arvan, et äh, ka Araabia Ühendemiraatides on väga pädevaid poliitikuid ja paljudes vestlustes seal oleme näinud, et äh, ka seal on poliitikas paljusid inimesi, kes tahavad äh, meie euroopalikke väärtuseid kasutada, kes oskavad hinnata seda, mida Euroopa pakub oma kodanikele ja sellepärast ma palun, et me peaksime tihendama koostööd Suure Nõukoguga ja reiside puhul Araabia Ühendemiraatidesse ja ka siin peaksime me tegelema arvamuste vabadusega ja ajakirjandusvabadusega ja peaksime näitama, et see on kultuuri rikastav. ja oma praktilistest kogemustest oleme äh, õppinud seda, et kõige parem on, kui üksteisega räägitakse, aitäh. aitäh ja nüüd äh, saab sõna volinik. lugupeetud äh, saadikud, Araabia ühend Emiraadid on esimene eh, Pärsia lahe riik, kellega, Araabia riik, kellega on eh, alustatud inimõiguste dialoogi, mis toimus, viimane voor toimus Abu Dhabis. alates esimesest kohtumisest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oleme käsitlenud erinevaid murevaldkondi, oleme näinud ka paranemist, näiteks kui tegemist on eh, sooküsimustega ja usulise sallivusega, aga endiselt on paljudes valdkondades äh, muresid, väljendusvabadus äh, ja kogunemisvabadus, äh, õigus õiglasele kohtumõistmisele, inimõiguste kaitsjate olukord ähm, on asjad, mida me oleme korduvalt tõstatanud selle dialoogi käigus. me jätkuvalt öö, ähm, oleme selle poolt, et me öö, ähm, jätkaks seda dialoogi, kus ähm, on võimalik äh, ja et äh, rõhutatakse seda, et vaja on oma rahvusvahelisi äh, kohustusi täita, nii et esimene asi on info vahetamine ja selles valdkonnas ei ole olukord hea, Euroopa Liit meie Abu Dhabi delegatsiooni kaudu jälgib äh, üldist inimõiguste olukorda riigis, äh, muuhulgas ka üksikjuhtumeid, Ahmed Mansuri juhtum on selline juhtum, mida me oleme aktiivselt äh, jälginud härra Mansour on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saanud Martin Ennase auhinna inimõiguste kaitsmise eest. kahe tuhande, eh, selle aasta mais nõuti, eh, mõisteti kümneks aastaks eh, vangi süüdistusega, et ta levitas valeinfot ja innust-, kutsus üles sektantlusele ja äärmuslusele ja meil on pidev arutelu ametivõimudega nend-, tema olukorra üle ja äh, tema kohtumenetluse ja apellatsioonimenetluse detailide üle, me oleme korduvalt rõhutanud, et milline on Euroopa Liidu seisukoht inimõiguste kaitsjate suhtes ja et see on kooskõlas Euroopa Liidu suunistega ja kinnitan teile, et aktiivselt tegeleme selle protsessi jälgimisega ja jälgime inimõiguste olukorda Ühend-, Araabia Ühendemiraatides me loomulikult teame, ähm, mis mured on nendel riikidel seoses oma riikide stabiilsusega, aga me oleme veendunud, et pikaajaline stabiilsus ei saa olla võimalik ilma inimõiguste ja põhivabaduste austamiseta, aitäh! suur tänu, proua volinik! me oleme saanud kuus resolutsiooni ettepanekut ja selle arutelu lõpus, mis nüüd just äsja lõppes, hääletame me siis ka sel, nende resolutsioonide üle. hääletame siis keskpäeval. Läheme järgmise raporti juurde, milleks on uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi uiguuri autonoomses piirkonnas. ning kõigepealt saab sõna äh, kolleeg Pütikhofer, palun, poole, poolteist minutit, tegemist on ühe autoriga president, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. Hiina kommunistlik äh, juhtkond äh, on Xinjiangi sisse viinud äärmusliku politseiriigi, kus sajad tuhanded, tegelikult miljonid Hiina kodanikud, kes tegelikult on uiguuri või kasahhi päritolu, on kinni peetud ja põhjenduseks on see, et võideldakse terrorismi vastu. kes arvab, et tal on võimalik üleüldise allasurumise kaudu terrorismi vastu võidelda, hoolitseb tegelikult just selle eest, et äh, on piisavalt vett selleks, et terroristid saavad nagu kalakesed ujuda. kes tahab terrorismi vastu võidelda, peab vaatama, mis juhtus Põhja-Iirimaal ja Lõuna-Tiroolis. minu arvates on märkimisväärne see, et Hiina Kommunistlik Partei siis, kui Hiina riigina muudab tuge-, muutub tugevamaks, tunneb ennast nii nõrgana, et ta ei ole võimeline isegi oma riiklikest seadustest kinni pidama, nagu näiteks religioonivabaduse tagamine. samal ajal, kui Hiina valitsus räägib siin Hiina unistustest, samal ajal surub alla oma kodanike unistused, vähemalt mitte siis, kui nad ei ole nõus äh, unistama äh, Äh, Hiina kommunistliku partei taktikepi all ja minu arvates on täiesti õudne, et Hiina on nüüd hakanud seda praktikat ka eksportima. ma olen selle vastu ja ma tahaksin teile Ilhan Tooti nime ka välja tuua. tegemist on uiguuri äh, rahvusest äh, teadlasega, kes istub juba pikka aega vanglas, sellepärast et ta julges vabalt mõtelda ja ma arvan, et ka tema nime tuleb ikka jälle välja tuua. aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Pelder, palun üks minut. aitäh, president. ma kujutan endale päris hästi ette, et välismaised ajakirjanikud äh, praegusel hetkel Xinjiangis ei ole väga teretulnud, sellepärast et äh, Hiina parteiriik on seal lääne piirkonnas hakanud äh, katsetama totaalset järelevalvet ning äh, põliselanikud, uiguurid on seal ilmselgelt äh, katsejänesteks. aga vahel siiski õnnestub välisajakirjanikel äh, sinna sisse tungida ja näha, milline on igapäevaelu Xinjiangis. näiteks kui küsida uiguuridelt, et kas turvalisus tähendab vahel ka ebaturvalisust, siis nad tihti vastavad, et jah, ma kardan, sest sajad perekonnaliikmed Äh, naabrid, tuttavad nii-öelda tudeerivad juba, äh, tudeerivad palehigis juba pikalt nii-öelda ümberkasvatuslaagrites ja äh, Hiina ametnikud teevad nii-öelda selliseid lühikesi visiite uiguuri perekondadele ja üha rohkem jäävad nad ka ööseks. ja selline religioonivastane assimileerimispoliitika, sellega soovib, sellega pöörab Peking praegusel hetkel maailma tähelepanu pöörata just uuele siidide algatusele Xinjiangile. aga tegemist on ilmselgelt äh, lasuga iseenda jalga. aitäh ja järgmisena kolleeg Korrao, palun kontsentratsioonilaagrid on tagasi, kuidagi teisiti ei saa selgitada seda, mis praegu Xinjiangis toimub paberi, selle kampaaniaga üritatakse paberil võidelda terrorismi vastu, kuid tegelikult üritatakse õigustada õudset inimõiguste rikkumist ja ka äh, ümberkasvatuslaagrite loomist. me räägime siin kuni äh, kahest miljonist inimesest, kes on vägivaldselt laagritesse pandud, kus neid piinatakse, kus toimub ajupesu ja nende õigustest kinni ei peeta. sellepärast vastus on lihtne. Need inim-, inimesed on süüdi, sest nad pole eh, hiinlased. me peame konkreetselt midagi ette võtma. siin on eh, tegemist eh, ilmselgelt massi hävitamisega ja mm, inimõigustest kinni ei peeta. Xinjiangis saadud tõendid on sellised, et Euroopa Liit peab äh, midagi ette võtma olukorra parandamiseks. ja siin oleks meil vaja sihipäraseid sanktsioone, eriti just äh, parteisekretärile, need peavad tulema otsekohe. aitäh. järgmiseks saab kaheks minutiks sõna Jo Lainen, palun. president, liebe president, kallid kolleegid, viimastel aastatel ja aastakümnetel on Hiina majanduslikult väga palju edasi arenenud, kuid majanduslikud edusammud äh, ei ole endaga kaasa toonud edusamme inimõiguste ja isikuvabaduse osas, otse vastupidi. me näeme, et siin on te pigem tehtud samme tagasi. see parlament on juba mitmeid kordi rääkinud inimõiguste rikkumisest Hiinas ja vastu võtnud ka resolutsioone nüüd on seitse fraktsiooni esitanud resolutsiooni, mis puudutab äh, inimõiguste rikkumist Xinjiangi äh, provintsis. see, mida me sealt kuuleme, seda ei suuda uskuda. miljon inimest on ümberkasvatuslaagrites, inimesi kontrollitakse kogu aeg kaasaegsete tehnoloogiliste süsteemidega ja samamoodi kiusatakse neid uiguure, kes elavad välismaal. kutsume Hiina ametivõime üles seda tegevust lõpetama. meile on öeldud, et tegemist on äh, turvalisuse kaalutlustega, võideldakse terrorismi ja separatismi vastu. iga riigi kohustuseks on muidugi avaliku korra tagamine, aga sellised äärmuslikud kollektiivsed äh, massilised aktsioonid vähemuste vastu ei ole vastuvõetavad ja Hiina ilmselgelt äh, kaotab kogu maailmas äh, usaldusväärsust. me näeme, et Saksamaa ja Rootsi enam ei saada välja uiguure ega sahhe, sellepärast et on väga suur oht, et äh, Hiinas hakatakse neid tagasi kiu-, taga kiusama. kutsume ka teisi riike äh, neid inimesi mitte välja saatma. peame tõesti Euroopa Liitu üles kutsuma kõige kõrgemal tasemel nõudma inimõiguste rikkumiste lõpetamist. me ei tohi siin olla arglikud ähm, ning see resolutsioon on saanud siin parlamendis suure toetuse ja ma loodan, et Hiina reageerib sellele. aitäh, järgmisena üks minut, härra Kjutšuk well,. Uh, aitäh, president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kahjuks äh, moslemi vähemused, ka sahhid ja uiguurid on ähm, massilise, ähm, massiliste vangistamiste ohvriks sattunud ja mitte kuidagi ei ole võimalik seda õigustada, kuidas miljonit inimest on lihtsalt ühiskonnast kadunud. süütud inimesed, emad, isad, lapsed, õed, vennad, sõbrad, kõik on kadunud. kus on kõik need inimesed? mis toimub nõndanimetatud ümberkasvatuslaagrites? me oleme kuulnud, et nad on äh, peredest eraldatud. me ei saa olla vaid, kui inimõigusi rikutakse nii suurel määral. ma kutsun üles kõi-, vabastama koheselt kõiki neid, keda on vägivaldselt äh, kinni peetud, kes on äh, ümberkasvatuslaagrites ja ka poliitilisi vange nagu Ilhan Tohti. meil on vaja konkreetsemaid samme selle resolutsiooni kõrval, meil on vaja vastuseid, meil on vaja sõltumatut uuringu, uurimist läbi viia kogu selle piirkonna kohta. aitäh. järgmisena saab sõna härra Pimenta Lopes, palun üks minut. aitäh, president põhimõtteliselt on saanud kinnituse kõik, äh, mida me oleme kuulnud ja ka mida Ameerika Kongressi erikomisjon oma uuringuga öö, äh, välja selgitas. ei saa olla nii, et üks riik lihtsalt ütleb, et tema on sõltumatu ja võib teha, mida ta tahab ja seega rikub inimõigusi. meil on väga palju põgenenud uiguure just kolmandatest riikides, kes on äh, meile rääkinud, äh, kui õudne on olukord, nende olukord Xinjiangi eh, provintsis. Nad räägivad, kuidas neid kiusatakse taga. Euroopa Liit peaks, ei peaks aga mitte igal pool ainult loenguid pidama inimõiguste eh, üle, sellepärast et meie imperialistlik poliitika kahjuks toobki endaga kaasa selle, et tekivad sellised olukorrad. suur tänu. ja palun rääkige natukene aeglasemalt selleks, et tõlgid teile järele jõuaksid, ütleb esimees ja järgmisena härra Tökes, palun. sissejuhatuseks. tervitagem siin härra Tunushitša, ta on maailma uiguuride assamblee esimees, tere tulemast täna siia. kaheteistkümnendal septembril kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Euroopa Parlament võttis suure häälteenamusega vastu raporti Euroopa Liidu Hiina suhete kohta. selles dokumendis toonitatakse strateegilist laiapõhjalist äh, koostööd ja mil-, põhimõtteid, millel see põhineb, nagu õigusriigi põhimõtted, inimõigused ja demokraatia. ning eesmärgiks on tugevdada ka vastastikust mõistmist ja usaldust. selle dokumendi valguses tahaksin täna tõsta oma hääle äh, miljoni vangistatud Kasahhi ja uiguuri kaitseks tegemist on inimestega, kes on paigutatud ümberkasvatuslaagritesse. täiesti küüniliselt eh, Hiina valitsus eitab nende kaasaegsete kontsentratsioonilaagrite olemasolu. uiguuride vähemus, neid on umbes kümme miljonit, eh, iga, igat ühte neist jälgitakse ja neilt on ära võetud põhiõigused, eh, etnilised õigused ja nii edasi kutsume Hiina ametivõime koheselt äh, lõpetama poliitikat, mille eesmärgiks on uiguuride väljasuretamine. tõeline strateegiline partnerlussuhe ja vastastikune usaldus saab tekkida ainult siis, kui Hiina kindlustab kõikidele kodanikele, kaasa arvatud etnilistele vähemustele, kõik inimõigused ja nende väärikusest kinnipidamise. me peaksime tõesti tõ oma jõud siin liitma, võideldes selliste praktikate vastu Hiinas. me peame pidama ausat dialoogi ja nõudma inimõigustest kinnipidamist. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Kelam, palun, Rahvaparteist üks minut. suur tänu, president, volinik. Hiinal ei ole mitte midagi karta oma vähemuste poolelt, sest tegemist on maailma suurima rahvaga. seepärast on, ei ole loogiline näha, kuidas üheteist miljonilist uiguuri vähemust pidevalt alla surutakse mis tegelikult tähendab seda, et neilt tahetakse ära võtta nende kultuuri, identiteeti ja religiooni kuni miljon uiguuri arvatakse olevat äh, ümber, niinimetatud ümberkasvatuslaagrites, seepärast me kutsume Hiina valitsust üles otsekoheselt lõpetama massiviisilised meelevaldsed kinnipidamised, mis puudutavad äh, uiguuri ja kasahhi vähemusi. me kutsume konkreetselt Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsusi üles tõstatama süstemaatiliselt inimõiguste rikkumiste teemat Xinjiangi piirkonnas kõige kõrgemal tasandil ja me palume liikmesriikide valitsustel takistada uiguuride ja kasahhide diasporaa tagakiusamist Euroopa Liidu liikmesriikides, erites takistades nende tagasipöördumist Hiinasse, aitäh. suur aitäh. nüüd proua Tšufrida sotsiaaldemokraatide nimel üks minut. kahjuks räägime korduvatest nähtustest, kõigest sellest, on juba rääkinud ajakirjanikud maailmas ning samuti Euroopa Komisjoni esindajad. sageli Euroopa Parlament mõistab hukka need ilmselged inimõiguste rikkumised. Xinjiangi elanikud äh, kogevad igapäevaselt politsei kontrolli, näo tuvastamist, äh, telefonide pealtkuulamist ja see kõik äh, suures ulatuses. ning samuti on loodud laagrid, mis on selle kõige eesmärk? see on ju selge, tahetakse seda vähemust ära kaotada, uiguuri vähemust. ohud, mis on seotud uiguuridega, on selged, Hiina rakendab jätkuvalt surmanuhtlust ja üsna e äh, meelevaldselt Euroopa Liit peab olema see, kes kaitseb vähemusi. ja seepärast tuleb kaitsta ka uiguure ja nende õigusi. kolmandad riigid peavad arvesse võtma rahvusvahelise kaitse taotlusi ja kaasa arvatud selle piirkonna kohta. suur tänu. ja nüüd härra Tõnismägi, üks minut mõtted on vabad, kes võiks neid ära arvata? niimoodi algab üks kõige vanemaid Saksa protestilaule allasurumise vastu ja Hiina juhid peaksid teadma, et vaated ei ole võimalik kellelegi peale suruda, kuid just see on see, mida nad Xinjiangi provintsis üritavad teha ja peavad nõiajahti kõigele, mis ei ole Hiina äh, oma. uiguurid ja kasahhid on äh, Äh, kinni peetud poliitilistes ümberkasvatuslaagrites ja seal toimub ajupesu nii kaua, kuni nad on uuesti tervenenud sellest ideoloogilisest haigusest ja nende vaated on puhastatud. ja ka tegelikult väljaspool nende laagrite müüre inimesi alandatakse, nad on isoleeritud ja nende taga nuhitakse. Äh, Hiina küll avaneb, aga selle taga on täiesti kaastundetu riigiaparaat ja hoolimata kõikidest kokkulepetest, dialoogidest ja kokkulepetest Human Freedom Indexis on nad oled ikkagi viimasel kohal ja sellepärast Euroopa Liidul on ka kohustus nõuda Hiina ametivõimedelt, et nad äh, laseksid vabaks kõik need inimesed, sulgeks need laagrid, sellepärast et nagu öeldud, mõtted on vabad ja mitte ükski valitsus ei suuda ära arvata, mida keegi parasjagu mõtleb. suur tänu ja nüüd Alde nimel saab sõna härra Paet. suur tänu viimati on rahvusvahelise kogukonna tähelepanu hakanud hajuma inimõiguste rikkumistelt Hiinas ja selle taga on pragmaatilised põhjused. kuid riik, kes soovib olla majanduslik süper, supervõim, ei tohiks oma kodanike õigusi rikkuda. ÜRO andmetel on kuni üks miljonit uiguuri koonduslaagrites, ilma et neil oleks ligipääsu õigussüsteemile. Nende pereliikmed ei tea, kus need inimesed viibivad, kas nad on elus või surnud DNA andmete kogumine, GPS, jälitussüsteemid sõidukites ja mobiiltelefonides, kaamerad inimeste kodudes, need on ainult mõned näited selle kohta, kuidas neid inimesi taga kiusatakse. Hiina valitsus peab vabastama kõik need, keda meelevaldselt peetakse nendes kinnipidamislaagrites ja teatama ka nende inimeste nimed ja asukoht, kes on kadunud Hiina peab lõpetama süstemaatilise represseerimise ning pidama mm. kinni oma kohustustest, mille ta on võtnud rahvusvaheliste inimõiguste lepingutega liitudes. Euroopa Liit peab tegelema selle teemaga kohtumistel Hiina valitsusega kõikidel tasanditel, aitäh. suur tänu ja nüüd EFTD nimel härra Castaldo üheks minutiks. Nessuno... suur tänu, härra president kõik vaikisid, kõik kartsid mitte midagi valesti öelda. see on see, mida ütleb Sea Koldeutubai õpetaja, kes saadeti äh, ümberkasvatamis või õigemini koonduslaagrisse Xinjiangi piirkonnas on miljoneid uiguure ja kasahhe, keda peetakse seal kinni meelevaldselt ja muuseas arvudest kohta puudub äh, selge teave, kuivõrd puudub avalik register. Need, need äh, laagrid on aga olemas, täpselt nagu ka inimõiguste rikkumised. on äh, inimeste kadumised, inimõiguste kaitsjate tagakiusamine, kiusatakse taga ka diasporaad, kaasa arvatud meie koduriikides. inimesi rünnatakse nende meelsuse eest, meil on aga moraalne kohustus, peame ka, peame nõudma kõikide nende laagrites viibivate inimeste vabastamist, seda peab tegema Euroopa Liit. Euroopa Liit ei saa järgida seda häbiväärset business as usual poliitikat Hiinaga. suur tänu ja nüüd härra Schaffhauser. ENF-i e nimel. head kolleegid, Xinjiangi piirkond, kus äh, käisin kakskümmend aastat tagasi, on juba pikka aega olnud separatistliku relvastatud liikumise asukohaks, mis on toime pannud äh, arvukaid rünnakuid ja keda toetab äh, võitlev islamism. Nendes tingimustes, milline riik siis ei teostaks järelevalvet, ei jälgiks ekstremistlikke mošeesid või ekstremiste ja seda teebki Hiina. aga need, kes räägivad koonduslaagritest, kus olevat kaks miljonit kinnipeetavat, nagu igasuguste tõenditeta tegi just äh, diskrimineerimise vastase komisjoni liige Genfis kolmeteistkümnendal augutil kaks tuhat kaheksateist, see on naeruväärne. kaks miljonit või üks miljon, nagu ma siingi kuulsin, see on pool Pariisi elanikkonda või terve ja ka sellest ometi tuleneb müüt, et olevat meelevaldne massiviisiline kinnipidamine see on libauudis, mille vastu tuleks võidelda, selle asemel, et seda oma resolutsioonis kinnitada. suur tänu. suur tänu ja järgmisena härra Kelly, üks minut. suur tänu, president, kuulsime täna sellest, et on halvenenud inimõiguste olukord ja, ja milline on Hiina ametivõimude tegevus, eriti mis puudutab etniliste vähemuste olukorda. jugeva, jõuliselt mõistan hulka meelevaldse uiguuride teiste vähemuste kinnipidamine ning samuti massiviisilise igapäevase elu tegevuste järelevalve. selliseid teemasid peab Euroopa Liit tõstatama suhetes äh, Hiina ametivõimudega igal poliitilisel tasemel, selleks et sundida, avaldada survet Hiinale ja hoida ära olukorra edasine halvenemine. kutsun üle viivi-, üles viivitamatult vabastama kinnipeetud äh, sõnavabadus, usuvabadus, kogunemisvabadus, need on õigused, mis tuleb taastada ja mida tuleb kaitsta. ülemaailmsete inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtted on pikaajaliste suhete keskmes Euroopa Liidu ja Hiina vahel. Euroopa Liidu kohustused kinni pidada nendest väärtustest ja Hiina poolt väljendatud huvi neid hakata rakendama eeldab, et me peame jõuliselt äh, hukka mõistma olukorra Zhangjiangi piirkonnas. Äh, suur tänu. ma pean vabandama. ei pannud tähele härra Boltšaki sinise kaardi soovi, ma arvan, et ta soovis esitada küsimust eelmisele kõnelejale, ma väga vabandan. aga paraku praegu ei ole seda enam võimalik teha ja läheme siis edasi järgmise kõneleja juurde, härra Tremo Saibal-Sels. Teil on üks minut head kolleegid, ma tervitan antud resolutsioone, mis puudutab uiguuride kasahhide kinnipidamist Xinjiangi autonoomses piirkonnas, tervitan ka härra, ka uiguuri maailmakongressi esimeest. inimõigused, demokraatia, õigusriik peavad olema äh, suhete keskmeks Euroopa Liidu ja Hiina vahel. antud resolutsioon mõistab hukka repressiivse režiimi ja taga, ja vähemuste ja iseäranis uiguuride ja kasahhide tagakiusamise tänases Hiinas. kutsume Hiina valitsuse üles, Hiina valitsust otseselt üles lõpetama massiviisiline kinnipidamine ja sulgema kõiki laagreid, kus peetakse kinni miljonit inimest meelevaldselt. sõltumatu äh, missioon peaks külastama Xinjiangi ja Tiibetit. meie resolutsioonis kutsutakse Hiina valitsust üles ka otsekoheselt vabastama Ilhan Totit, uiguuri teadlast ja teisi kinnipeetavaid. Hiina on suur riik seal on ka palju etnilisi ja kultuurilisi vähemusi. Hiina ei tohiks neid karta. Hiina peaks neid austama ja tunnustama. see muudaks Hiina veelgi suuremaks. vabad uiguurid, vaba Tiibet, vaba Hiina. suur tänu, järgnevalt proua Parker üheks minutiks. suur tänu Hiina on väga oluline rahvusvaheline partner ja tema tähtsus kasvab lähiaastakümnetel. olles niivõrd oluline riik ning ka ÜRO Julgeolekunõukogu liige, toob endaga kaasa teatud vastutuse. praegune rahvusvaheline süsteem on aga endaga kaasa toonud jõukuse kõikjal maailmas. paljud riigid paraku ei pea ka kinni inimõigustest. nii, nii olulise riigi jaoks, kes nii oluliselt jätab tähelepanuta rahvusvahelised jõupingutused. me saame kõik mõista, et võitlus äh, radikaalse islami terrorismi vastu on oluline, kuid Hiina tegevus äh, Xinjiangi tegevus äh, piirkonnas on ületanud lubatu piirid. kui Xinjiangi inimesi kiusatakse passiviisiliselt taga, Hiina peab seega otsustama, milline saab olema meie ühine tulevik ja inimõigused peavad olema tuleb meie kõigi väärtuste seas. ja nüüd üheks minutiks härra Šogor. Grave human rights concerns have long been Hiinas ei ole väga palju muret olnud inimõigustega, viimased äh, arengud on olnud murettekitavad, Hiina on suurendanud oma jõupingutusi äh, mis on suunatud äh, äh, äärm-, äh, usuvähemuste, rahvusvähemuste, uiguuride vastu ja need on tõesti väga murettekitavad arengud, seal on ka väga suured laagrid tekitatud ja neid laagreid on võrreldud mustade aukudega, kuhu inimesed satuvad ja kust nad välja ei tule. ja seetõttu on väga raske hinnata, kui palju tuhandeid inimesi on juba neisse sisse tõmmatud. aga me teame, et peaaegu igal perekonnal äh, uiguuride hulgas on äh, mõni pereliige puudu ja Euroopa Liidu äh, Hiina inimõiguste dialoog peab samuti tegelema nende küsimustega. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Hetman. aitäh härra juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, olu-, uiguuride ja kasahhide olukord eh, loode Hiina Xinjiangi piirkonnas, seda on kirjeldatud õigusega kultuurilise genotsiidiga. uiguure pannakse ümberkasvatuslaagritesse, nende pere, peredest eemaldatakse lapsed ja pannakse laps, lastekodudesse ja selle tegevuse eesmärk on see, et nad soovivad selle rahvusvähemuse kultuuri äh, hävitada. Äh, ähm, eh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ehitas Hiina äh, juurde väga palju lastekodusid nende laste jaoks äh, ja kasutatakse äh, väga äh, edasi eesrindlikku jälgimistehnoloogiat uiguuride jälgimiseks. me peame nõudma, et Hiina sulgeks need laagrid, vabastaks kohe poliitilised vangid, lõpetaks vähemuste represseerimise tuleks tagada ka vaba juurdepääs ajakirjanikele ja rahvusvahelistele vaatlejatele, et nad saaksid jälgida olukorda piirkonnas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 härra Lopes siin arvavad, et äh, Euroopa Parlamendil ei ole õigust rääkida ühe, äh, inimõigustest ja Hiinast. härra Schaffhauser ja ühendatud vasakpoolsed võib-olla kuuluvad kokku. ma tahan toetada kasahhide ja uiguuride õigusi, sest äh, tegemist on lihtsalt ähm, rahvusvähemuste vastu suunatud sõjaga, me peaksime toetama neid äh, rahvusvähemusi, kui me oleme Hiinas ja see käib kõigil tasemed, tasanditel toimuvate äh, dialoogide kohta. härra Kaan, palun. aitäh kui äh, ükski teine riik paneks ühe miljoni inimese laagritesse ja äh, sunniks äh, väga paljusid inimesi seisma väga, elama väga repressiivse režiimi all, siis me pöörduksime rahvusvahelise kriminaalkohtusse. ja väga paljud inimesed ei, väga paljud riigid ei kritiseeri Hiinas toimuvat, äh, kartes majanduslikke repressioone. kahjuks sel korral meie resolutsioonis ainult väljendatakse muret ja seetõttu ma kutsun üles, et me võtaksime kõiki meetmeid, mis äh, vaja selleks, et Hiina lõpe-, äh, sulgeks need äh, laagrid, lõpetaks uiguuride represseerimise. Euroopa Liit peab võtma suunatud sanktsioone kõigi nende äh, inimeste vastu, kes vastutavad kahekümne esimesel sajandil koonduslaagrite tekkimise eest. see on meie kohus osana üleilmsest kogukonnast ja me peame en sellega ennetama ka järgmise tragöödia toimumist. aitäh ja nüüd saab sõna härra Austrevitšus aitäh, lugupeetud volinik, kolleegid, uiguuri ja Kasahhi vähemuse ebainimlik kohtlemine Hiinas on juba väga pikka aega olnud ähm, fakt ja sadu tuhandeid inimesi peetakse laagrites kohutavates tingimustes, neid piinatakse, neil ei ole õigust ähm, oma usule ja kultuurile, üritatakse neid ümber kasvatada raske on endiselt uskuda, et sellised laagrid kahekümne esimesel sajandil saavad äh, eksisteerida. uiguuridel ja kasahhidel peab olema õigus vabalt valida oma eluviisi, äh, tegeleda oma kultuuri ja usu Äh, arendamisega Hiinas elades. me kutsume üles Euroopa Liitu äh, seda küsimust tõstatama, ähm, äh, nõudma nende laagrite sulgemist ja seda kõigis Hiinaga toimuvates dialoogides olulise tähtsusega küsimusena. aitäh ja nüüd saab sõna härra Faria. aitäh, lugupeetud volinik. on juba väga tavaline, et me peame Hiinast rääkima siin erinevatel põhjustel. parlament on väga palju resolutsioone vastu võtnud äh, inimõiguste küsimustes ja isikuvabaduste piiramise küsimustes, äh, mis äh, Hiinas toimuvad. ka uue partei juhi valitsemise ajal tegemist on sellega, et autoritaarne režiim ähm, äh, survestab inimesi, Xi Jinping ütles, et äh, inimõiguste olukord äh, Hiinas peaks olema äh, väga oluline, aga selle asemel toe-, surutakse alla igasugune vastasseis, meil on väga palju tõendeid ja äh, nendest piirkondadest, kus elavad uiguurid ja kasahhid, kus neid pidevalt represseeritakse, nad on pandud laagritesse, neil keelatakse äh, tegeleda oma usuliste praktikatega, neid üritatakse assimileerida, me peame hiinlasi üles kutsuma, et selline tegevus tuleks otsekohe lõpetada. aitäh ja nüüd saab sõna proua Šoidrova. aitäh, lugupeetud äh, kolleegid nagu me kuulsime, olukord Xinjiangis on äh, väga murettekitav. miljon inimest on ümberkasvatuslaagrites. Xinjiang on äh, maailma suurim vangla. Ähm, väidetakse, et need inimesed äh, on toetanud terrorismi ja ma arvan, et äh, see on näide, kus terrorismist, terrorismivastast võitlust kasutatakse ära eh, elanikkonna vastu. esimesel oktoobril Äh, tulid teadaanded, kus äh, oli juttu, et äh, uiguure viidi ähm, väga suurel hulgal lõunast põhja suletud veokites ja see meenutab meile seda, mis toimus Stalini ajal Nõukogude Liidus ja seetõttu kutsun üles Hiinat lõpetama uiguuride represseerimist ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks võtma suunatud sanktsioone isikute vastu, kes sellise tegevuse eest vastutavad. aitäh ja ma palun, et kolleegid võimaldaks meil arutelu jätkata, nii et palun tulge saali vaikselt ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Šuitsa. aitäh ma tervitan seda resolutsiooni, mis väljendab meie muresid äh, inimõiguste olukorra pärast äh, Hiinas. inimõigused peaksid äh, olema olulisel kohal Euroopa Liidu ja Hiina vahelistel kõnelustel. uiguurid tuleksid vabastada, ma tervitan seda resolutsiooni. ajakirjanikel ei ole mingit õigust on, äh, kajastada olukorda nendes laagrites, kui tegemist oleks mingisuguse teise riigiga, siis me kõik väljendaksime oma muret, aga kui tegemist on Hiinaga, siis see nii ei ole ja sellepärast äh, on väga hea, et äh, Euroopa Parlamendis seda küsimust arutatakse, et me väljendame oma muret olukorra pärast inimõigustega Hiinas ja ma loodan, et see resolutsioon Äh, aitab kaasa sellele, et need inimesed vabastatakse. aitäh ja järgmine kõneleja on proua volinik Pienkovska. ja ma palun, et te kuulaksite, mida proua volinik meile ütleb Euroopa Liit äh, jälgib väga tähelepanelikult olukorda Xinjiangis. me oleme väga mures usaldusväärsete ähm, teadete pärast, äh, mis toovad välja, et äh, olu, inimõiguste olukord on väga murettekitav. juhataja kalu, palub kõigil kuulata voliniku kõnet. Euroopa Liit ÜRO rassilise diskrimineerimise vastase komitee aruanded väärivad tähelepanu, seal on juttu suurtest äh, ümberkasvatamislaagritest, mis, kuhu pannakse uiguure ja teisi vähemusi, reisimise piiramist, äh, massilist jälgimisest äh, ja sellest, et uiguure sunnitakse Hiina tagasi pöörduma, see on väga murettekitav, Euroopa Liit kutsub üles Hiinat järgima vastava komitee ähm, soovitusi ja me oleme saanud äh, teateid ka, et uiguure äh, survestatakse, et nad peaksid äh, Hiinasse tagasi pöörduma ja Hi-, Hiinas elavate perekonnaliikmete reisidokumente on konfiskeeritud või neid ei ole väljastatud, et inimesed ei saaks lahkuda, on ja probleeme on ka inimestel, kes Hiina on tagasi pöördunud äh, ja seetõttu tuleks väga tähelepanelikult suhtuda selliste inimeste rahvusvahelise kaitse äh, ta-, äh, taotlustesse ja neid ei tohiks Hiina tagasi saata. Euroopa Liit on neid muresid tõstatanud eelmisel aastal toimunud inimõiguste dialoogil Hiinaga ähm, ja juulis kaks tuhat kaheksateist olukord Xinjiangis äh, usuvähemuste Äh, küsimust, eriti uiguuride ja kasahhide küsimust äh, käsitleti. Äh, Euroopa Liit kordas, et me sooviksime saata sinna faktide tuvastamismissiooni ja et juurdepääs tuleks anda rahvusvaheliste inimõigustega tegelevatele organisatsioonidele ja samuti nõuti juurdepääsu, et, et ÜRO mm, inimõiguste ülemvolinikul oleks juurdepääs kõigile piirkondadele, et oleks tagatud äh, ähm, kõikvõimalikud erinevad õigused äh, ja et neid äh, austataks Xinjiangis äh, ja ka kõikjal mujal piirkonnas kooskõlas Hiina rahvusvaheliste kogu, kohustuste ja siseriikliku õigusega ja perioodiline järelvaatamine, perioodiline järelevalve võimaldab kontrollida seda, et kas Hiina peab kinni oma kohustustest, mis tulenevad inimõiguste austamisest aitäh ja nüüd vabandan äh, proua voliniku eest äh, kolleegide käitumise pärast. kohati on lihtsam teha poliitilisi avaldusi, kui olla kuulatud. Äh, ma olen saanud Äh, resol-, erinevaid resolutsioone seoses selle küsimusega ja see arutelu on nüüd lõpeta-, lõppenud ja jätkame hääletustega. kallid kolleegid, asume hääletama, näen, et te kõik soovite juba koju rutata. härra Viotti on palunud sõna. president, chiedo, chiedo la parola per denunciare un fatto. president, soovisin sõna saada selleks, et rääkida sellest, mis juhtus täna hommikul Itaalias täna hommikul ühes lehes kirjutati, et äh, et Naapolis on koolera tagasi ja et selle on toonud äh, pagulased. me peame võitlema võltsuudiste vastu, me soovime võltsuudiseid kaotada sotsiaalmeediast, aga see on nüüd äh, lehes kirjas, tegemist on suure häbiplekiga. Thank you, Mr Viotti uh,. Mr Sosniers has asked for the floor tahtsin teile välja tuua artikli sada kuuskümmend kaks meie kodukorrast. kui me rääkisime neofašistlikust vägivallast, siis president Pašku võttis mul mikrofoni ära pool minutit pärast seda, kui ma olin rääkima hakanud ja seda ainult sellepärast, et ma kritiseerisin te, tema kolleegi ja tema ei tohiks täiskogu juhtida. aitäh, panime selle märkuse kirja. kas me võime nüüd asuda hääletama? kõigepealt äh, resolutsiooni ettepanekud äh, ja kõigepealt siis meediavabaduse halvenemine Valgevenes, kes on selle resolutsiooni poolt, kes vastu, kes erapooletu? vastu võetud. järgmiseks ähm, Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitse Ahmed Mansouri juhtum, nimeline hääletus. hääletus algas The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud järgmiseks uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi uiguuri autonoomses piirkonnas, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kolleeg Coelho raport riigihangete strateegiapakett. tegemist on nimelise hääletusega, nii et hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. palju õnne raportöörile. järgmiseks ähm, Aksel Fossi raport Euroopa Liidu kriminaalõigusalase koostööamet Eurojust. siin on tehtud ettepanek lükata tagasi komisjoni ettepanek, kes on äh, selle poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. ja läheme nüüd äh, esialgse kokkuleppe juurde. hääletus algab ja on nimeline. hääletus lõppes. vastu võetud. palju õnne, Aksel Foss edasi Natali Kriisbeki raport arestimis ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine. jällegi on meil siin komisjoni ettepaneku tagasilükkamise ettepanek, muudatusettepanek sada nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. see ettepanek on tagasi lükatud. nii et tagasilükkamine on tagasi lükatud, läheme esialgse kokkuleppe juurde. jällegi tegemist on nimelise hääletusega, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud. palju õnne, proua Kriisbeck. edasi. proua Kuratsa pildiraport isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus. raportöör on palunud sõna, nii et palun, proua. Regulation ettepanek, et me eh, kaotaksime piirid andmete vabale liikumisele, et tegelikult me loome siseturule viienda vabaduse ja Euroopa digitaalmajanduse jaoks on tegemist pöördelise eh, muutusega, see on suurepärane näite selle kohta, kuidas Euroopa suudab midagi ära teha. suur tänu teile suurepärase koostöö ja toetuse eest. aitäh, kolleeg Koratsa Pilt nii et paneme esialgse kokkuleppe hääletusele. tegemist on jällegi ähm, nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes. ja see pöördeline muudatus on vastu võetud edasi, Euroopa Liidu panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas. kõigepealt resolutsiooni ettepanek, mille on esastanud Arengukomisjon. kõigepealt äh, hääletame siin lõigete kaupa, lõige kümme, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. ja muidugi kontrollime. teine osa, lõige kümme, elektrooniline kontroll algas. lõppes. vastu võetud lõige neliteist kolmes osas originaalversioon siis, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige üheksateist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime seda. teine osa, lõige üheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd hääletame resolutsiooni ettepaneku üle tervikuna muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud. aga kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. see on vastu võetud Um, seega langevad teised meile esitatud resolutsiooni ettepanekud ära ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, olukord Jeemenis. kõigepealt on meil ühisresolutsiooni ettepanek, mille on edastanud seitse fraktsiooni. härra Tännok on palunud sõna selleks, et teha suuline muudatusettepanek lõikele kolm. härra Tännok, palun, teil on sõna. härra Tännok räägib mikrofonita, ütlevad tõlgid see oli sees, proua president, aitäh. tahaksin, et pärast lõiget kolm lisatakse see, et äh, mõistame hukka selle, et äh, hutid hakkavad kasutama Armeeniast saadud ballistilist raketti, sest sinna on kaasatud tsiviilelanikkonna äh, piirkonnad, kus elavad tsiviilelanikkonnad ja seal on ka muid tähtsaid objekte kas on kellelgi vastuväiteid sellele suulisele muudatusettepanekule? püsti tõusis rohkem kui nelikümmend liiget, nii et me ei saa seda hääletusele panna. nii et läheme lõike kakskümmend juurde kahes osas, esimene osa nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, jällegi nimeliselt, lõige kakskümmend, teine osa, äh, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend kolm originaalversioonis, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt D originaalversioonist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekule tervikuna muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kõik ülejäänud resolutsiooni ettepanekud langevad sellega ära ja järgmiseks tollipettuste vastane võitlus ning Euroopa Liidu omavahendite kaitse. meil on resolutsiooni ettepanek, mille on edastanud eelarve kontrolli komisjon, lõige üks originaalversioonis nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. lõige kaheksa originaalversioonis, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige üheksa, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige kümme nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kaksteist kahes osas, esimene osa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas nimeliselt. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seega oleme me ammendanud hääletuse, aitäh teile! Can... kolleegid, saame nüüd minna hääletuse, hääletuste selgituste juurde, aga paluksin, pöördun kõigi poole üleskutsega, et palun jätkake oma eravestlusi väljaspool täiskogu saali. Um, kõigepealt avalike hangete, riigihangete strateegia pakett, Carlos Coelho raport. ja esimene sõna, sõna proua Palmer üheks minutiks. kolleeg Palmer, the floor. kolleeg Palmer, teil on sõna. We don't see him, so we proceed to the second. Uh, me ei näe kolleegi saalis ja seega saab järgmisena sõna kolleeg Makovei, teil on sõna. Uh, suur tänu, president uh, räägime siin sellest, kuidas avalike hangete kaudu võivad miljardid minna kaduma ja tegemist on Euroopa maksumaksja rahaga. meil on siin ka väga palju äh, äh, võltsitud arveid edastatud, just äh, sellest kõigest me ka selles raportis räägime. digitaliseerimine on ka endaga viivitusi kaasa toonud, liikmesriigid peavad looma digitaalsed platvormid selleks, et avalikke hankeid läbi viima, viia ja samal ajal tuleb vaadata, kas äh, ka need on korruptsioonikindlad? peame üha rohkem hakkama digitaalseid formulare kasutama, me peame nüüd komisjoni tasandilt hoolitsema, et kogu seda tööd koordineeritakse. ja meil on tõesti vaja ka Euroopa tasandi registrit avalike hangete kohta, sest äh, sellised äh, Euroopa tasandil avalikud hanged on, on paremad ka demokraatia jaoks ja me saame hoolitseda sellest, et kõike viiakse läbi korrektselt. suur tänu, proua Makovei! nüüd saab sõna härra Zambatski hääletuse selgituseks. proua president, kolleegid, ma toetasin kolleeg Coelho raportit. komisjon võttis sarnase paketi vastu aastal kaks tuhat neliteist. liikmesriikidel on olnud aga erinevaid raskusi selle rakendamisel. on ka sanktsioonid ja menetlused mis on suunatud liikmesriikide vastu. see näitab, et meil on vaja uusi meetmeid, mis võtavad arvesse erinevaid liikmesriike ja on vaja ka paindlikke rakenduseeskirju. praegune pakett annab võimaluse kaasajastada riigihanked. ma toetasin raportit, sest sellega kaasneb rohkem internetis avaldamist, avalikke konkursse internetis, see aitab kaasa riigihangetele ja äh, heale vahendite kulutamisele. kasulik on see ka kodanikele. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Faria. suur tänu, president. tahaksin avaldada tunnustust härra Koheljale, kolleegile suurepärase raporti eest riigihangete strateegia pakett võimaldab maksumaksjatel hoia, hoida kokku tohutuid äh, summasid, parandab samuti teenuste kvaliteeti kodanike jaoks. siiani oli madalaim hind ainus äh, kriteerium riigihangetel. ei arvestatud äh, teinekord keskkonna või sotsiaalsete kriteeriumitega või jätkusuutlikkuse kriteeriumitega on vaja empiirilist analüüsi erinevatest äh, konkurssidest neli aastat pärast üksikasjalikku kontrolli on meil nüüd olemas riigihangete süsteem, mis võimaldab kasutada elektroonilisi vahendeid ja e-hangete vahendeid selleks, et kasutada täielikult ära siseturgu ja selle eeliseid. see teeb lõpu vastutustundetutele tavadele, mida näeme Portugalis näiteks tervishoiusektoris. me peame mõistma hu-, hukka sellised äh, tavad. seepärast äh, usun, et seda raportit kasutatakse selleks, et riigihangete süsteemi parandada. suur tänu, üks minut kestab hääletuse selgitus, ütleb president. <clears throat> ja järgmisena saab sõna härra Neikov Уважаеми колеги, обществените поръчки... Kolleegid, avalikud hanked on esmatähtsad selleks, et sotsiaalset infrastruktuuri edendada kõikides liikmesriikides. jagan seisukohta, et madalaim hind on muutunud juhtivaks kriteeriumiks projektide valikul, kuid see ei ole õige, sest suuremad firmad on need, kes äh, seda olukorda ära kasutavad. ja samas kõige madalamast hinnast juhindumine viib tragöödiateni, nagu oleme näinud Bulgaarias hiljuti, kus kaheksateist inimest hukkusid. Bulgaarias on avalik äh, piima- ja juurviljaprojekt koolides ja seal toimus on toimunud samuti pettused. ma arvan, et avalikud hanked peavad olema palju läbipaistvamad, elektroonilised aastaks kaks tuhat kaheksateist lõpuks ja rikkujaid tuleb karistada. no suur tänu ja nüüd läheme härra Fossi raporti selgituste juurde Euroopa Liidu Kriminaalõiguse Koostööamet, Eurojust ja proua Makovei saab sõna traficul de droguri <clears throat> traficul de ființe umane terorismul. aitäh president inimkaubandus terrorism küberkuritegevus see kõik toimub kogu maailmas ja sellel kuritegevus ei tunne piire ning Eurojust just sellepärast mängibki väga tähtsat rolli selleks, et hoolitseda äh, selle eest, et erinevad liikmesriikide ametivõimud teeksid koostööd kuritegevuse vastases võitluses. väga tähtis on toetada ka neid riike, kus juurdlusi läbi viiakse. me peame Eurojusti muutma tugevamaks ning me peame ka täpsemalt rääkima sellest, mil, mida peab tegema Europol ja mida Eurojust. tuleb paremini koostööd teha. aitäh, proua Makovei. ja nüüd kolleeg Sean Kelly. tänan väga, president, tervitan seda raportit, on astutud samme selleks, et tagada kriminaalõiguse alast koostööd Euroopa Liidus ja tahan tänada kolleeg Aksel Fossi suurepärase töö eest, nagu ikka. kurjategijad kasutavad järjest keerukamaid meetodeid ja nii peab ka meie kriminaalõiguse valdkond järele jõudma e Eurojust võitleb rahvusvahelise kuritegevusega, küberkuriteo, terrorism, inimkaubandus, rahapesu, on piiriülesed tegevused, seepärast peab Eurojust äh, saama vahetada rohkem informatsiooni liikmesriikide vahel selleks, et tagades ühtlasi andmekaitse. uus äh, uus uus struktuur ning aruandlus rahvusparlamentidele, see on väga oluline ka minu valijatele Iirimaal ja samuti mujal Euroopa Liidus. mul on väga hea meel näha neid edusamme kriminaalõigusalase koostöö vallas. suur tänu, härra Kelly. ja läheme järgmise raporti juurde. proua Koratsa Vildi raport isikumõiste andmete vaba liikumine Euroopa Liidus. ja sõna saab härra Sosnjärs. tundub, et teda ei ole. tund-, teda tõepoolest ei ole. seega Monika Makovei. <clears throat> am votat pentru acest regulament pentru că. jah ma hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et siin saavutati tasakaal selle vahel, kuidas on äh, avalikul ja erasektoril juurdepääs isikustamata andmetele. siin äh, kõrvaldati tõkked äh, informatsioonile juurdepääsul. näiteks on siin selgelt välja toodud reeglid selle kohta, kuidas ametivõimud peavad isikustamata andmetega ümber käima. tegemist on siiamaani meil protektsionistlike meetmetega mis ei ole head, kui äh, ühisturg peab toimima. samamoodi on vaja täpselt panna paika ka see, kuidas ametivõimud omavahel andmeid äh, vahetavad, näiteks äh, pilvandmetööstuse kaudu. tegemist on väga tähtsate sammudega, eriti tähtis on see samm ettevõtetele, sest see loob selle, sest see loob üha rohkem uusi võimalusi. Next uh, I.... suur tänu, proua Makovei ja järgmisena saab sõna härra Miroslav Petrovski. suur tänu, täna võtsime vastu ähm, õigusakti, mis puudutab parlamendi, mis puudutab määrust, mis reguleerib isikuandmete vaba liikumist Euroopa Liidus, isikustamata andmete vaba liikumist Euroopa Liidus, see on väga oluline, arvestades majanduse digitaliseerumist tekstis on põhimõte, mis äh, võimaldab isikumasta an-, isikustamata andmeid kasutada ükskõik millises punktis Euroopa Liidus ilma e, õigustamata piiranguteta, on aga ka erand, mis on väga oluline minu jaoks. nimelt avalik julgeolek, mida on võetud dokumendis ka arvesse. nii et sarnaselt teiste kolleegidega minu fraktsioonis ma tõepoolest toetasin resolutsiooni. aitäh, härra Petrovski ja järgmisena saab sõna Momtšil Nekov. tänan, president. kaasaegses maailmas, uute tehnoloogiate maailmas, arvestades äh, kiirust, millega andmed liikuvad, tuleb tagada, et andmeid kasutatakse mõistlikult äh, ja nii, et see ei oleks ohuks protsessidele, kus seda kasutatakse. ma toetasin põhimõtet, et tuleb äh, lokaliseerimine keelata, välja arvatud, kui on mõjuvaid põhjuseid, mis on seotud avaliku julgeolekuga. isikute vaba, andmete vaba liikumine Euroopa Liidus on tähtsaks osaks innovatsiooni ja arengu juures aitab, see aitab kaasa andmete mahu kasvule, innovatsioonile, avalikud struktuurid Euroopa Liidus saavad kasu äh, sellest sest andmeid, andmeteenuseid saab olema rohkem, parem, hinnad saavad olema paremad ja ka teenused kodanikele, seepärast ma toetasin seda raportit. suur tänu, härra Nekov. ja nüüd kolleeg Sean Kelly. Eh, suur tänu, mul oli hea meel osaleda arutelus sellel teemal eile õhtul. ja tervitan Anna-Maria head tööd olen nõus, et see muudab olukorda. ma tervitan olulist sammu, mis toetab andmete vaba liikumist, see kõrvaldab kõik ebaõiglased piirangud liikmesriikides, tervitan erandit avaliku julgeoleku kaalutlustel ning mä-, regula-, ning harmoneerimine GDPR-iga on samuti oluline. tehniline äh, lähenemine ka pilveteenustel on väga oluline ettevõtetel Euroopa Liidus, see suurendab konkurentsi, andmete säilitamist ja eriti kasulik on organisatsioonidele, kes säilitavad ja töötavad andmeid erinevates liikmesriikides, arvestades väljakutseid. Iiri majandus saab suurt kasu andmete lokaliseerimise piirangute kõrvaldamisest. nii et ma hääletasin selle raporti poolt, tubli töö ja aitab meile kaasa ka asjade, internetiühendatud autode ja muu sellise konteksti. suur tänu, härra Kelly. ja nüüd lähme resolutsiooni ettepanekute juurde. Euroopa Liidu panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas. ja kõigepealt kolleeg äh, Kumbula Natri üheks minutiks. nainen äh,, globaali ja ihmisoikeuden perimine. president peamine probleem inimõigustega ülemaailmselt, need on meie siseriiklikud süsteemid, mis ei ole olnud väljakutsete kõrgusel ja seepärast paljud äriühingud on vabatahtlikke samme astunud. ja see on osa tegevusest, kuid seni, kuni tegemist on ainult vabatahtliku tegevusega, on endiselt ähm, korporatsioone, mis lähevad lihtsama valiku teed. ja seepärast satub ohtu inimeste elu või tervis. on hea, et meil on ähm, ettevõtete vastutus paljudel tasanditel, on palju ülemaailmseid ettevõtteid ja nüüd me räägime siduvatest, äh, räägime siduvast ÜRO vahendist. Euroopa Liit peab olema eestvedajaks selles protsessis ning ma tahan tänada äh, enamust, kes toetas resolutsiooni poolt. rahvusvaheline instrument on positiivne ja me ootasime seda minu koduriigis. algatasime ka kampaania ettevõtete vastutuse osas, mis nõuab seda, et ettevõte selgitaks, mis tüüpi tema tegev, on tege-, tema tegevuse mõju. suur tänu, proua Kumbula-Natri ja toonen kaasa äh, tõlkidele, kes pidasid teie tempoga sammu, järgmine kord võib-olla räägite pisut aeglasemalt. ja järgmine kõneleja on kolleeg Sanchez Caldentei, kes esindab oma fraktsiooni uued. ja seepärast saab ta sõna kaheks minutiks. proua Sanchez Caldente. suur tänu, president. täna võtsime vastu parlamendi resolutsiooni, mis on ajalooline samm edasi. meie resolutsioonis soovime, et me tegutseksime kiiresti ja väga selgepiiriliselt. Euroopa Liit peab olema ÜRO-s eesrinnas selleks, et äh, ettevõtted oleksid sunnitud kinni pidama inimõigustest ja eriti rahvusvahelised ettevõtted. Euroopa Liidu delegatsioon äh, siiamaani takistas sageli selliseid tegevusi, kuid täna, neljandal oktoobril olen sel-, oleme selgelt öelnud, et vabatahtlikud algatused ei toimi. on vaja minna kaugemale, vabatahtlikkuse põhimõttest peavad olema õigusaktid, sellega kaasnevad sanktsioonid ja pöördun siinkohal ka liikmesriikide poole. Euroopa Parlament, see tähendab äh, kodanike poolt valitud esindajad, nõuavad valitsustelt, et nad toetaksid äh, seda lepingut, ilma mille vastasel korral valitsused ei austa oma kodanike tahet. nii on meil võimalus täna olukorda muuta ja ma loodan, et Pedro Sanchez'e valitsus osaleb aktiivselt Genfis läbirääkimistel ja ma loodan, et ta ei poe peitu Euroopa Liidu delegatsiooni taha, nagu tema eelkäija Rahvaparteist Hispaanias ja pöördun nende poole, kes hääletasid selle resolutsiooni vastu. Need, kes ei toeta täna inimõigusi, kas küsisite oma valijatelt, mida nad arvavad sellisest lepingust? isegi Vatikan toetab seda, olen olnud parlamendiliige neli aastat ja kui ma näen kuidas te hääletate, siis ma ikka ja jälle äh, imestan äh,, mille üle me siin võitleme. täna saab, saab kasu aga terve maailm. suur tänu. Thank you very much uh,. We move now to aitäh ja jätkame nüüd äh, resolutsiooni ettepanekutega, mis puudutavad olukorda Jeemenis ja esmalt saab sõna härra Yunus Omarjee. aitäh, proua juhataja Äh, äh, silmade all, mis enam ei taha näha, äh, toimuvad Jeemenis, toimub Jeemenis maailma kõige suu-, hullem humanitaarkriis. rahvas sureb ükskõiksuses ja lääne kapitali kaasosalisel, kus tehakse suuri kompromisse Saudi režiimiga. häbi USA valitsusele, Prantsusmaa valitsusele, Hispaania valitsusele, Ühendkuningriigi valitsusele, kes ähm, müüvad neid relvi, mis tapavad lapsi Jeemenis. abi teile, kes midagi ei tee, häbi neile kõigile, kes jätkavad õppetundide andmist kogu maailmale ja kes ähm, teevad äh, tehinguid äh, süütute verega ja ja loodetavasti, et äh, võetakse kuulda seda, et tuleks lõpetada relvade müümine. Äh, aitäh. ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Urban Crespo. aitäh, proua juhataja humanitaarolukord Jeemenis ei ole talutav. ka kolm neljandikku elanikkonnast seal, kakskümmend miljonit inimest on ohus surra nälga või äh, olla tugevalt alatoidel, toidetud. tegemist ei ole esimese resolutsiooniga, mis me võtame äh, vastu olukorra kohta Jeemenis, aga olukord ei ole muutunud paber jääb pelgalt paberiks, tegelikkus on selline, et mõned liikmesriigid endiselt müüvad Saudi Araabiale relvi ja sellega õõnestavad nad äh, ühist seisukohta äh, relvakontrolli küsimustes, ka selle oleme võtnud vastu parlamendis. meil on paljudel riikidel käed verised, muuhulgas ka Hispaania valitsusel, nii Rajoy kui Sanchez'e valitsusel. Hispaania on üks peamistest relvaeksportijatest Saudi Araabiasse. ei saa ühest küljest äh, esindada ühte seisukohta ja valitsusena teistsugust seisukohta. inimõigused ei ole võõrandatavad. vaja on lu-, toetada sellist äh, tootmismudelit, kus inimesed ei ole sõltuvad äh, sõjatööstusest. aitäh härra Urban Crespole ja nüüd saab sõna kolleeg Šoidrova. aitäh sõna andmast. tahaksin selgitada, miks ma toetasin Jeemeni resolutsiooni. hoolimata asjaolust, et vasakpoolsed äh, kolleeg Tänaki äh, muudatusettepaneku blokeerisid, kes soovis samuti mainida Iraani ja, ja Saudi Araabiat äh, seoses Jeemeniga. tegemist on resolutsiooniga, mis toob ära faktid äh, selle traagilise konflikti kohta, äh, selle humanitaarkatastroofi kohta tsiviilelanikkonna jaoks. Euroopa Liit kutsub üles andma humanitaarabi mida tuleks anda rohkem, hoolimata sellest äh, jätkuvast sõjast, äh, mida me ei ole võimelised lahendama. raportis äh, mainitakse ka laiemat poliitilist konteksti, sest Jeemen on osa ebastabiilsest Lähis-, Lähis-Idast, aitäh. aitäh, proua Šoidrova ja viimase kõneleja saab sõna härra Pjatrovski aitäh. see riik, mis on väga palju kannatanud sõja all, äh, seal elab samuti äh, kristlasi ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal rahvusvaheline äh, repressiooni irme indeks nimetas Jeemenit kõige hullema riigina. oma äh, resolutsiooni ettepanekus me nõe-, loeme, et Euroopa Liit äh, mõistab hukka vägivalla ja rünnakud äh, tsiviilelanike ja tsiviiltaristu vastu. selles dokumendis kahjuks ei ole otsest viidet kristlaste vastu suunatud repressioonidele. ma jagan arvamust, et Euroopa Parlament peaks nõudma kõigilt konflikti osapooltelt äh, seda, et nad äh, peaksid kinni kohustustest, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ja ei peaks äh, lubama humanitaarabi jõudmist tsiviilelanikkonna, elanikkonnani. aitäh ja sellega on istung katkestatud kuni kella kolmeni präsidentin! Äh, lugupeetud kolleegid istung äh, jätkub ja eilse mm, istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on äh, kättesaadavad kas nende kohta on vastuväiteid ma näen et vastuväiteid ei ole seega on protokoll kinnitatud ja järgmine päevakorrapunkt on öö, küsimus komisjonile suuliseks vastamiseks loomade heaolu, antibio-, antimikroobikummide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju. Mm, esitajateks proua Kadenbach ja teised. ja kõigepealt saab autorina sõna härra Potš. palun, teil on sõna neljaks minutiks lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, praegune tööstuslik broilerite kasvatamine on äh, kõige levinum mudel, millega tagatakse Euroopa turu vas-, äh, varustamine äh, odava kanalihaga. üheksakümmend viis protsenti broileritest Euroopas on pärit sellistest tööstustest. intensiivne loomakasvatus kogu maailmas ei puuduta mitte ainult loomade heaolu, vaid ka inimeste tervist. broilereid tavaliselt äh, kasvatatakse kümnete tuhandete kaupa ilma äh, loomuliku valguseta, ilma igasuguse meelelahutuse või äh, selleta, et neil oleks võimalik rahuldada oma loomulikke vajadusi deformatsioonid, võime, võimatu, võimetus liikuda äh,, Äh, on ainult mõned näitajad nendest probleemidest, millega need loomad peavad hakkama saama äh, sünnist kuni tapmiseni. ja see on tõesti väga kohutav, mida meie arenenud riikides äh, kahekümne esimesel sajandil talume kui avalikkus teaks, kuidas neid loomi peetakse, siis ma arvan, et inimes-, enamus inimesi ei sooviks nende loha, liha süüa. viimase kaheksakümne aasta jooksul on broilerite eluiga Äh, alanenud neljakümne viie päevani, aga samal ajal nende kaal on kaks korda suurenenud. kas te suudate endale ette kujutada, alates koorumisest peavad nad äh, vähem kui kahe kuu jooksul kasvama äh, kahe koma seitsme kiloni ja mm, me eksperimenteerime loodusega ja see on kontrolli alt väljumas ja see puudutab isegi neid inimesi, kes ei ole huvitatud in-, loomade heaolust, sellepärast et broilerite äh, kasvatamiseks intensiivsetes, äh, intensiivse äh, tööstuse raamides on vaja antibiootikume. seitsekümmend protsenti kogu äh, Euroopas kasutatavatest antibiootikumidest antakse loomakasvatuses, eriti just nendes suurfarmides loomadele ja enamasti selleks, et sööta või vett nendega Äh, rikastada ja seetõttu äh, muutuvad äh, patogeenid multiresistentseteks. Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli ja teised on muutunud resistentseteks ja tegemist on väga suure probleemiga ja kui me sellega ei tegele, siis muutub see ohtlikuks ka meie tervisele. meil ei ole häid asendusi nendele tavalistele antibiootikumidele ja kui me kasutame Äh, ja kui me neid ei saa kasutada, siis äh, läheb meie tervishoid äh, kaheksakümmend protsenti aastate ajas tagasi ja linnu kasvatamine tekitab ka suuri probleeme teistes valdkondades. me peame hoolitsema selle eest, et linnukasvatus oleks jätkusuutlik ja ma soovin, et komisjon vastaks järgmistele küsimustele, et äh, kas komisjon võtab otsustavaid meetmeid, meetmeid broilerite direktiivi jõustamiseks, jõustamise tõhustamiseks, eelkõige seoses ühtlustatud loomapõhiste näitajate süstemaatilise ja järjepideva kasutamisega loomade heaolu parandamiseks ning teiseks, milliseid äh, meetmeid näeb äh, komisjon ette, et toetada alternatiivseid ka-, kanakasvatussüsteeme, näiteks süsteeme, mis kasutavad parem, paremates tingimustes kasvatatud tõuge, väiksemaid loomkoormust, vajadust äh, mitmekesistatud keskkonda, juurdepääsu loomulikule valgusele ja või välisaadikutele ning paremat õhukvaliteeti, arvestades asjaolu, et sellised süsteemid võivad aidata vähendada ammoniaagiheidet ja kahandada antimikroobikummide vast-, valimatu kasutamise vajadust ning kolmandaks, millal avaldab komisjon aruande, äh, mis on ette nähtud direktiivis? aitäh ja nüüd ootame huviga teie vastust, lugupeetud volinik. aitäh, äh, proua juhataja, lugupeetud saadikud tegemist on äh, loomulikult äh, teemaga, millele ma vastan äh, volinik Andrek Aite eest, aga mind ennast ka väga huvitab see teema, mul on väga hea meel siin olla. Euroopa Liit on väga suur broilerite tootja ja veerand miljonit inimest töötab broilerikasvatustes. Euroopas on kakskümmend kolm tuhat suurt broilerifarmi ja praegu me siin räägime mitte ainult looma heaolust, vaid heaolust üldiselt ja Euroopa Liit on terve rida õigusakte välja töötanud ja on juhtival kohal maailmas loomade heaolu küsimustes meie äh, põllumehed kahekümne kaheksas liikmesriigis peaaegu iga päev tegelevad nende jõustamise, rakendamisega ja loomade heaolu on meie jaoks väga oluline ja meie jaoks on oluline see, et äh, meie õigusaktid muutuksid järjest paremaks ja õigusakt- ja tagavad ka seda, et et vaja on äh, kõik õigusakte jõustada, muuhulgas ka broileri direktiivi. alates jõustumisest kahe tuhande kümnendast aastast on broilerite direktiiv andnud liikmesriikidele õigusliku raamistiku, mis on väga palju parandanud äh, broilerite äh, majandamist ja animat-, loomade heaolu on ka paranenud seetõttu ja ja selle õigusaktiga kehtestati äh, loompõhised näitajad. praegused teadusuuringud näitavad, et nende näitajate kasutamine nagu näiteks dermatiidi esinemine lindude puhul on parandanud äh, äh, kanade heaolu ja me ei jätkame loompõhiste näitajate väljatöötamist selleks, et jätkuvalt parandada loomade heaolu. Ähm, me arvame, et on loomade heaolu osas võimalik veel väga palju ära teha, aga see töö, mida Euroopa Liit on juba teinud, annab meile alust lootuseks, et äh, nüüdseks on ka juba üsna palju saavutatud. kaks tuhat kaheksateist komisjon koos liikmesriikide ja huvitatud osapooltega teeb tööd selleks, et tuvastada, töötada välja täiendavaid loompõhiseid näitajaid broilerite jaoks. me loodame, et liik-, riikide amet, ametivõimud ja komisjon saavad neid kasutada selleks, et oma meetmeid paremini suunata ja parandada direktiivi jõustamist. loomulikult on kasu sellest, kui loomade tervis on parem, kui looma ja looma äh, kasvatus äh, saab anna panuse sellesse, et vähendada äh, antimikroobikummide kasutamist. see on väga oluline selleks, et meie võitluses antimikroobikummide resistentsuse vastu ja turustamismeetmete kaudu me tagame loomasõbraliku kasvatuse ette on nähtud äh, äh, siis äh, ähm, on, on määratletud erinevad kriteeriumid, mida kohaldatakse erinevatele kasvatusviisidele. liikmesriigid võivad kaasrahastada loomasõbralikke kasvatusviise oma maaelu arenguprogrammide abil ja see võib, see võib tähendada ka näiteks Äh, loomade majutamise parandamist, äh, mis oleks parem kui standardides ette nähtud ja mis puudutab äh, kohustuslikku märgistamist, siis komisjon on läbi viinud teostamise uuringu pärast väga ulatuslikku osapooltega konsulteerimist ja selle uurimise tulemus on lisatud komisjoni aruandele nõukogule ja parlamendile, mis võeti vastu no, hmm, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus ja selle tulemus oli, et märgistamisel ei oleks täiendavat lisandväärtust ja me töötame selle nimel, et äh, töötada, ähm, me töötame selle nimel, et parandada loomade heaolu, näiteks äh, loome Euroopa Liidu referentskeskuse äh, kodulindude küülikute jaoks, mis Äh, annab tehnilist toetust liikmesriikidele äh, loomade heaolu eeskirjade rakendamisel. ootan äh, huviga ar arutelu ja minu poolt ongi praegu kõik. aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt Rahvapartei nimel härra Faria. Teil on kaks minutit aega. suur tänu proua president, lugupeetud volinik. me võtsime vastu Kadenbachi raporti komisjoni ettepaneku kohta selleks, et äh, võidelda mikrobioloogilise residentsuse vastu. ma kordan seda, mida ütlesin juba toona. me peame ilmtingimata lõpetama selle Äh, antibiootikumide kasutamise loomakasvanduses, sest seda tehakse ülemäära. antibiootikumid on tähtsad äh, rahvatervise ja loomatervise kaitseks. aga meil on vaja välja töötada uued tehnoloogiad. loomatervis on tähtis kuid probleemiks praegu on see, et antibiootikume kasutatakse süstemaatiliselt, mitte siis, kui vaja meil on äh, tõesti loomataude, mille puhul on äh, vaja antibiootikume kasutada, kuid tihti kasvatatakse loomi tingimustes, mis tekitavad neis haiguseid. ja see, et äh, profülaktiliselt antibiootikume kasutatakse, on vägagi problemaatiline. selle määruse puhul tuleb väga selgelt välja ka see, et antibiootikume mitte ainult ei kasutata tavaliselt äh, ja et see on igapäevane, vaid äh, palju tähtsam on see, et me töötaksime välja uued loomapidamistingimused, et meil oleksid äh, loomad, mida peitakse heades tingimustes, et nende geneetiline kood oleks korras ja et nad saavad elada nii, nagu on neile loomupärane. proua volinik, ähm, mul on teile küsimus, mille tegelikult ka mei-, minu kolleegid on juba edastanud, et millal saame me lõpetada antibiootikumide kasutamise nii laiapõhjaliselt, nagu seda praegu tehakse ja kas Euroopa kodanikud võivad olla kindlad, et see liha, mida nad söövad, on tervete loomade liha? aitäh, järgmisele sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Noichil, kolm minutit, palun. lugupeetud proua president Gebhardt, lugupeetud volinik, kallid kolleegid me räägime täna intensiivsest äh, broilerite kasvatamisest. kui vaadata kanalihale tehtavat reklaami, siis tegemist on reklaami, mis esindab uut elustiili kerged toidud, kaasaegsed toidud, kalorivaesed toidud ja alati jääb tunne, et tõesti tegemist on millegi väga heaga, hea tootega, kuid mitte kunagi, eh, kuid mitte üheski teises valdkonnas ei ole lõhe tegelikkuse ja reklaami vahel nii suur, kui inimesed teaksid, kuidas neid loomi peetakse, siis nad kanaliha ei sööks, sest eh, see, millele Euroopa Liidus äh, reklaami tehakse, ei ole absoluutselt reaalsusega kooskõlas. proua volinik, kas te kavatsete aidata meil selle lõhe äh, lõpetada? Äh, see, mille peale inimesed mõtlevad, kui nad kuulevad sõna kanaliha ja see, mida nad tegelikult söövad sellepärast et äh, kanaliha ei ole tervislik, ta ei ole hea ei kanade endi jaoks ega ka inimeste jaoks. loeme kogu aeg ajalehtedest, et kanaliha on tervislik, kuid nii nagu praegu kanu peetakse, ei saa olla kanaliha tervislik, jah, tõesti kerge toit on kanaliha võib-olla küll selles mõttes, et väga lihtne on seda osta, aga need kanad elavad väga rasketes tingimustes, neil ei ole õhku, päevavalgust ja laudad on täis, kanalad on täis ammoniaaki, nii et kui inimesed sinna sisenevad, peaksid nad gaasimaski pähe panema. nii et kerge see elu kindlasti ei ole ja olgem ausad, me tõesti nõuame Euroopas väga palju ausat läbipaistvust ja see mida me praegu teeme, ei ole aus, meil on vaja palju selgemat sildistamist, meil on vaja täpselt tootele paika panna, mida inimene ostab, kui ta poodi siseneb. meil on vaja siin tõesti rohkem ausust vaja transpordi puhul, tapamajade puhul, tõugude puhul, meil on vaja aeglasemalt kasvavaid tõugusid. lugupeetud proua volinik, teil teie õlgadel on suur vastutus ja teil on nüüd vaja anda nüüd ka vastus. Te peate hakkama lõppude lõpuks tege-, tegutsema, sest me peame broilerite nuumamisele lõpu peale tegema. tegemist on väga räpase tööstusega. aitäh, järgmisena ECR fraktsiooni nimel saab sõna proua Krupa, palun kaks minutit aitäh, proua president, lugupeetud volinik, palju lihtsam on direktiivi koostada, kui hakata seda rakendama. automatiseeritud äh, kanalad äh, on põhimõtteliselt tehased ja nad on kõige suuremaks probleemiks. väga raske on seal loomade heaolu tagada ja ei saa tagada ka seda, et äh, toodetud liha oleks tervislik. väga tähtis on siin välja tuua seda, et äh, loomasid ei peeta loomupärastes tingimustes, tegemist on pigem äh, tehasega, meil on kaheksa erinevat puuritüüpi, hoolitsemaks selle eest, et tootmine oleks võimalikult tõhus. nelikümmend kolm ruutsentimeetrit liitrit on lubatud kanale, mis tähendab seda, et ühel kanal on puuris ruumi sama palju, kui suur on A4 paberilehte. peale selle ei ole nad, ei ole tihti nendes kanalates päevavalgust äh, ja värsket õhku. samamoodi peaksime ka antibiootikumide kasutamist äh, vähetama, meil on vaja äh, vähendada ka seda, kuidas kanaliha toitmine äh, halvasti mõjutab inimeste tervist, sest me tegelikult kanaliha süües sööme endale sisse antibiootikume. me peaksime ka vähendama reostust, mida põhjustavad kanalad. samamoodi ei tohi neile geenmuundatud äh, sööta anda samamoodi tuleb rääkida ka antimikroobikumide kasutamisest, äh, sest need võivad sattuda ka vette. lärm ebameeldiv lõhn on samamoodi probleemiks nendele inimestele, kes elavad kanalate lähedal ning äh, läga ei tohiks äh, jõuda tavajäätmete hulka, sellepärast et see on mürgine. aitäh ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna proua Mets pooleteiseks minutiks. aitäh, proua president. kolm argumenti miks on vaja tegutseda kiiresti? kõigepealt äh, linnukasvatus, mis on täiesti lindude heaolu vastane. ülerahvastatud äh, puurid, kus äh, linnud ei saa ei liigutada ega nokkida ega hüppal, hüpata õrrele ega liigutada tiibu. see toob endaga kaasa tohutud kannatused. luud muutuvad nõrgaks ja käitumine ebanormaalseks. teiseks tagajärjed loomade tervisele ja ka inimestele. enamus kanadest Euroopa Liidust äh, kasvavad intensiivse kasvatu-, kasvatussüsteemides, mis aitavad kaasa halbade tervise, tervisetingimustele ja eeldavad massiviisilist antibiootikumidega töötlemist selleks, et äh, ennetada või piirata epideemiaid. see piirab, äh, see tekitab resistentsust antibiootikumidele, mis on ohuks rahva tervisele ning kolmandaks tõsised tagajärjed ka keskkonnale. intensiivsed linnukasvatused on ka reostuse allikaks. ammoniaak kõigepealt, see saastab õhku, vett ja pinnast ja selle asemel, et toetada keskkonnasõbralikumaid tavasid ja austa, mis autaks loomi ja inimesi, me rahastame seda tüüpi suurettevõtteid äh, läbi ühise põllumajanduspoliitika see, kuidas me loomi kohtleme, peegeldab meie Euroopa ühiskonda ja ma olen kindel, et me ei taha sellist ühiskonda, kus loomakasvatus on tööstuslik ja loomade väärkohtlemist jätkuvalt subsideeritakse. seda on võimalik muuta ja ma kutsun komisjoni üles tegutsema selle nimel, tänan. suur tänu ja nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel saab sõna proua Haasekamp, palun pooleteiseks minutiks. aitäh president, täna on maa, rahvusvaheline loomade päev ja tegemist on nüüd esimese korraga, kui Euroopa Parlament räägib kanadest lihatööstuses selline kana kasvab pisikesest tibust äh, kuni kahe, suureks kahekiloseks kanaks äh, kuue nädalaga ja põhimõtteliselt nad kasvavad ennast surnuks ja sellepärast me Hollandis nimetame neid kanasid plahvatavateks kanadeks. viiskümmend aastat tagasi läks vähemalt pool aastat aega selleks, et tibud kasvaksid täiskasvanud kanadeks, aga nüüd teha, teevad nad seda neljakümne kahe päevaga. Nende lühikene elu on väga ähm, pikk kannatuste tee, nad on põdurad, neil on nahahaigused, liigesevalu ja südamepuudulikkus. ja peale selle, selleks, et nad kiiresti kasvaksid, antakse neile ka väga palju antibiootikume. ja miks? sellepärast, et Euroopa Liidus peab kogu aeg äh, tarbimist ja tootmist suurendama, seda tehakse rahvatervise ja keskkonna arvelt ning ka loomade arvelt. me peame lõpetama kiiresti kasvavate kanatõugude kasvatamise võimalikult kiiresti. kanadel on vaja ka värsket õhku, päevavalgust ning ka välis, väliaadikuid. et nad, ja et nad peaksid lao-, kanalast välja saama ka siis, kui kanala peaks põlema minema juba üksteist aastat olen, on komisjon istunud käed rüpes ja mitte mingit lahendust ei ole leitud ja sellepärast ma nüüd äh, ootan kolleegide toetust ja eriti ka Euroopa Komisjoni toetust selleks, et lõpuks hakata loomi kaitsma nii, nagu nad on selle ära teeninud. ja ma leian ka, et Euroopa põllumajandushüvitised tuleks ära kaotada. aitäh, järgmisena EFTD fraktsiooni nimel saab sõna proua Eevi, palun kaheks minutiks. tänan väga, proua president, kolleegid täna on üleilmne loomakaitsepäev ja mul on väga hea meel, et täiskogul arutame äh, seda suulist küsimust. oleme suunanud äh, proje-, prožektorid nendele loomadele, kes on sageli unustatud, kuid kes ometi väärivad meie tähelepanu. probleem on tõsine täna, seega on igati õige sellest ka rääkida. uuringud äh, kogemused näitavad, et äh, intensiivne linnukasvatus ei ole absoluutselt säästlik, äh, kanu nuumatakse, nad kasvavad äh, kiiresti ja nende liha on halva kvaliteediga ning odav. Neid kasvatatakse kohutavates tingimustes, haigused on tavalised ja levivad kergesti ning intensiivse põllumajanduse lahendused on täiesti kasutud, nagu näiteks süstemaatiline antibiootikumide kasutamine, see ei saa olla adekvaatne lahendus, miks? sest see muudab äh, resistentsuse probleemi ainult äh, tõsisemaks nii loomade kui lindude puhul. see näitab, et meil on täna tõeline kriisiolukord loomakasvatuses. Euroopa Parlament septembris juba võttis vastu proua Kadenbachi raporti antud teemal. ja ma arvan, et peame siin kandma oma vastutust. loomakasvatuse muutmine on võimalik nii Itaalias kui Euroopas. Itaalias, minu koduriigis, oleme me teisel kohal antibiootikumide kasutamise poolest loomakasvatustes. tonnide kaupa kasvatame me neid igal aastal, seda saaks vähendada, kui meil oleks teistsugune liha tootmise ja tarbimise mudel, tuginedes headele tavadele ja rangetele nõuetele. selleks, et vähendada mõju keskkonnale, oleme rääkinud juba ammoniaagist siin, oleks võimalik äh, teha lõpp puurides kasvatamisele ja seepärast pöördun siin viibivatele kolleegidele, palun kirjutage alla Euroopa kodanike algatusele selleks, et äh, teha lõpp kanade puurides pidamisele ja ma tänan kolleege, kes on juba selle eesmärgi nimel suuri jõupingutusi teinud. nüüd ENF-i fraktsiooni nimel proua Pilt, palun poolteist minutit. suur tänu, proua president. kokku surutud, pidevalt haavatud, äh, võimetud liikuma või kordagi nägema päevavalgust, kui palju neid kanu Euroopas on, kes sellistes tingimustes elavad selleks, et täita meie taldrikuid. kolmteist miljonit kana, tonni kanaliha toodetakse sellistes tingimustes igal aastal Euroopas. Need äh, sünged tingimused ei ole mingiks erandiks. üle viie tuhande kana kasv on neli korda kiirem kui viiekümnendatel aastatel. see näitab, kuivõrd äärmuslikult tööstuslikuks on muutunud meie põllumajandustoodang. probleemiks ei ole mitte ainult äh, mugavad veganid, nagu sellest räägib meedia. küsimuseks on loomade heaolu äh, ülemaailmse kasvava rahvastiku probleem. resistentsus antibiootikumide suhtes ähvardab tegelikult meid enneolematu tervishoiukriisiga, mis tooks kaasa kümme miljonit äh, inimohvrit aastaks kaks tuhat kakskümmend mõju inimesele äh, võitluses haiguste vastu, mis tule, kõik see kõik, mis tuleneb nendest äh, kasvatustest, see on fakt. ja eetika küsimus, sest kui kõige haavatamatele suunatud ravi näitab tegelikult, kui tsiviliseeritud on inimühiskond, ei saa siiski jätta tähelepanuta kannatusi Äh, mida nii paljud tundlikud olendid tunnevad äh, lihtsalt aktivismi nimel. me ei saa olla, et meil on üks süda loomade ja teine inimeste jaoks, seda ütles Alphonse de Lamartine. meil on kas üks süda või meil ei ole seda üldse. Need olid fraktsioonide nimel kõnelejad, nüüd saavad sõna ülejäänud registreeritud kõnelejad. Sean Kelly kõigepealt kaks minutit. suur tänu, president Pal-. Ehm, palju parlamendiliikmeid seal ei ole, volinik, kuid me peame loomade heaolu oluliseks. see on äärmiselt tähtis teema. aasta kaks tuhat seitse direktiiviga kehtestatakse miinimumstandardid lihakanade kaitseks, kuid rakendamine on äh, erinev liikmesriikides ja hetkel ei ole näinud ühtlus, oleme näinud ühtlustamist, nii et üks tänastest probleemidest on see, et kanad, keda kasvatatakse liha tootmiseks, on kümnete või tuhandete kaupa koos kohutavates tingimustes, ilma võimaluseta harrastada loomulikke tegevusi nagu õõrel istumine, toitavate substraatide otsimine või loomuliku valguse käes olemine. ei ole inimlik selliselt kohelda loomi antibiootikumide kasutamine näiteks on probleem, me ei saa seda probleemi enam ignoreerida. lisaks äh, tööstusliku linnukasvatusega kaasnev reostus järjest kasvab. ammooniumiga reostus on tänapäeval järjest tõsisem probleem. linnukasvatajad astuvad samme nende probleemide lahendamiseks, kuid see siiski on tarvilik terviklik lähenemine nende probleemide lahendamiseks kõige tõhusamal moel tuleb ähm, teavita-, teavitustegevusega tegeleda kõikides liikmesriikides. toetan Karin Kadenbachi ja teiste küsimust komisjonile ja tahaksin teada, mida kavatsetakse selleks teha, et liidude heaolu parandada. samme on küll astutud. mul on kaks minutit kõneaega, ütleb kõneleja. kas on alternatiivseid linnukasvatuse meetodeid, mida kaalutakse, kuidas parandada lindude elukvaliteete? kuidas minimeerida negatiivset mõju inimestele, keskkonnale ja lõpetuseks ütleksin, kui me kasvataksime äh, veiseid ja lambaid sellisel moel, ma arvan, siis äh, ettevõtted suletakse üleöö. miks siis äh, kodulinde nii kohutavalt koheldakse, see on lubamatu ja selle jätkumine on lubamatu. aitäh. härra Vaits, teil on poolteist minutit. Danke, Frau Kommissarin aitäh, volinik, lugupeetud äh, volinik. ma ei tea, kes teie kõne valmis kirjutas, aga te ütlesite kohe alguses, et Euroopa on üleilmselt esikohal äh, kanaliha eksportijana, kas te tõesti arvate, et geenmuundatud sooja kasutada, äh, mida on kasvatatud kuskil Lõuna-Ameerikas, et sellega hoitakse üleval siis meie tööstus, et me saaksime kogu maailmale linnuliha müüda. tõesti, ammoniaak jääb meile massiline loomade pidamine jääb meile, kas te tõesti arvate, et see on meie tulevik ja te rääkisite ka töökohtadest, teate, tuhanded ettevõtted panevad igal aastal uksed kinni Euroopas sellepärast, et nad ei suuda tööstusliku põllumajandusega sammu pidada. kas te tõesti ei arva, et meil oleks palju rohkem töökohti siis, kui sellised põllumajanduslikud süsteemid lõpetataks ja et kui Euroopas, Euroopa tulevikus Euroopa talunikud saaksid tõesti keskkonnasäästlikult äh, kanu kasu kasvatada. ja kui te ütlete, et teil on täiesti ükskõik, kuidas kannad kann,, kannatavad, siis mõelge Euroopa rahva tervisekaitse peale. kakskümmend viis tuhat inimest tunneb igal aastal Euroopas multiresistentsuse pärast äh, ja ma tõesti ei saa aru, miks ei vaadata põllumajanduspoliitikat üle, tõesti vaadake ka kolleeg Hogani poole, meil on vaja leida selline toetussüsteem, mis eelistaks Euroopa talunikke ja lõpetaks intensiivse põllumajanduse. aitäh, järgmisena härra Ekk, palun poolteist minutit. aitäh, proua president, proua volinik kanakasvatuses kasutatakse väga palju antibiootikume ikka veel ja ka tulevikus on seda vaja teha just sellepärast, et need haiged kanad äh, kasumile suunatud tehastes on lihtsalt äh, nii vastuvõtlikud igasugustele viirustele, et ainult antibiootikumidega ongi võimalik neid kasvatada. antibiootikume kasutatakse väga vastutustundetult, isegi reservantibiootikume ja me teame, et tegelikult need reservantibiootikumid on viimaseks päästeankruks teatud haiguste puhul ja me oleme selle suure probleemis just sellepärast, et põllumajanduses kasutatakse nii palju antibiootikume. kasutatud antibiootikumid äh, ei äh, saasta mitte ainult linnuliha, vaid äh, väljaheited satuvad loodusesse ja niimoodi äh, saastatakse ka pinnast ja põhjavett. kas te olete aru saanud ähm,, kui õudseks olete olukorra lasknud minna, põhimõtteliselt kaevate te hauda tulevastele põlvkondadele, kes surevad sellepärast, et meil ei ole midagi vastu panna multiresistentsetele bakteritele. Ehm, kümme aastat tagasi piisas kolmest antibiootikumist selleks, et äh, kopsupõletikku ravida, nüüd aga massiliselt inimesed surevad äh, haiglates kopsupõletikku, sest äh, antibiootikumid ei aita Teie vastutate ka selle eest, et komisjon ei ole midagi ette võtnud, tegemist on suure skandaaliga, just sellepärast ma ütlen teile, et ootan komisjonilt, et nad teevad kiiresti midagi, muidu hakkavad loomakaitsjad midagi tegema. aitäh, järgmisena proua Šomee. proua president, head kolleegid, kui tegemist on lihakanade kasvatamisega ja antibiootid, antibiootikumide kasvatamisel, tuleksin meelde, nagu olen korduvalt juba öelnud, äh, Inta komisjonis et kui viiekümne ühes protsendis liikmesriikides on see keelatud, on ta sada protsenti legaalne ja siiski laialt kasutatud USA-s, Kanadas, äh, Mercosuri riikides, Austraalias, Uus-Meremaal, nii paljudes riikides, keda puudutab vabakaubandusleping, mida, mille üle peavad äh, läbirääkimisi Juncker ja tema komisjon. kas, kujutage ette, et aeg, olukord on praegu selline, et see ravimite kasutamine on jõudnud samale tasemele või isegi ületanud äh, inimravimite tarvitamise. tulgem ja mõelgem siis äh, kaubandustingi-, lepingute tingimustele. kas ei peaks meil olema jäl-, tõelist jälgitavuse süsteemi ja märgita-, märgistussüsteemi imporditud toodete puhul loomade heaolu huvides ja loomulikult selleks, et teavitada tarbijaid nende valikute tegemiseks. suur tänu! nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Dorfmann. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. ma arvan, et äh, me siin käsitleme väga olulist teemat, kuna äh, kanaliha on järjest populaarsem, kui vaadata andmeid, siis viimasel kümnel aastal on äh, Euroopas tootmine kaheksast, kaheksalt miljonilt tonnilt tõusnud kolmeteistkümnele miljonile tonnile ja võiks arutada, et kas meie jaoks on mõttekas see, et me aastas et me tõesti sööme nii palju kanaliha, aga kõike ei tohi ühte patta panna. Euroopas on olukordi, kus äh, kanaliha toidetakse hästi, näiteks Saksamaal on algatus äh, Loomade heaolu, ma olin ise kaks äh, aastat tagasi Hollandis, äh, kus äh, ka väga äh,, käisime kohas, kus ka väga äh, huvitutakse loomade heaolust, aga olen eelkõnelejatega nõus. Äh, direktiiv kaks tuhat seitse nelikümmend kolm tuleb jõustada, tuleb hoolitseda, et need reeglid, mis olemas on, ka ellu rakendataks ja need, kes praegu seda teinud on, need jäävad kaotajaks, sellepärast et kui nad investeerivad äh, Ähm, loomade heaolusse, siis teised ju toodavad äh, odavamalt. nii et ähm, need, kes on investeerinud parematesse äh, hoonetesse, ei ole enam konkurentsi, konkurentsivõimelised, sellepärast et äh, teised ülejäänud Euroopas on edasi töötanud vanade hoonetega ja mm, munade puhul on samamoodi, et Need äh, vanad puurid viidi äh, Euroopast Ukrainasse ja siis sealt imporditi tollivabalt äh, mune Euroopasse. ja me peame jälgima seda, et importijatele kehtiksid samad reeglid, välja arvatud ja kui need ei, kui see nii ei ole, siis tuleb kasutada kaitsetolle, muu ei ole põllumeeste jaoks vastuvõetav aitäh, härra Dorfmann, ma olin veidi äh, lahkem siin äh, kõneajaga, kuna ei ole keegi soovinud äh, vaba mikrofoni voorus äh, sõna võtta ja sellepärast ma ei tahtnud äh, teid äh, katkestada äh,. kõik olid ka ühel meelel äh,, mis on väga harv siin äh, täiskogu saalis ja nüüd annan sõna volinikule. aitäh äh,. aitäh, lugupeetud saadikud, äh, kes sõna võtsid ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga. aitäh selle lühikese arutelu eest. loomulikult edastan kõik teie märkused ja kogu sõnumi äh, volinik Andriukaitisele, aga tooksin välja kaks asja. esiteks, komisjon soovib äh, asju parandada, me oleme äh, selle teemaga tegelenud, jätkame direktiivi ellurakendamisega aga teie märkused on väga väärtuslikud sellepärast, et meil on vaja teha tihedamat äh, koostööd selleks, et vähendada tööstusliku äh, tootmise mõju, äh, parandada ähm, loomade heaolu, aga ka parandada keskkonnamõju ja mõju inimeste tervisele. võtame arvesse kõiki teie märkusi ja teeksin ka ühe isikliku märkuse, et ma teen ise ka omalt poolt kõik, mis võimalik selleks, et suurendada huvi komisjonis äh, selle teema vastu, tõesti luban teile seda. aitäh, proua volinik. sellega on arutelu lõppenud. hääletus toimub äh, oktoobri teisel täiskogul. ja käesoleva istungi protokoll on kättesaadav äh, Äh, e-, esitatakse kinnitamiseks järgmise istungi alguses, kui vastuväiteid ei ole, siis äh, tä-, äh, käesoleva istungi käigus vast-, kinnitatud ähm, resolutsioonid edastan ettenähtud organisatsioonidele ja isikutele. sellega katkestatakse Euroopa Parlamendi istungjärk ja istung on lõppenud.